Uh, uh, kallis Euroopa Parlamendi asepresident, parlamendiliikmed, kallid külalised rahvusparlamentidest, lugupeetud daamid ja härrad. ma, mul on hea meel siin tervitada teid õigusasjade komisjoni esimehena selles äh, äh, eraõiguse äh, foorumil kaks tuhat viieteistkümnendal aastal ja selle korraldame me oma poliitikaosakonnaga ning samuti ka liikmesriikidega suhtlemise direktoraadi abil. iga kahe aasta tagant tulevad parlamentide, rahvusparlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed ning eksperdid äh, siia kokku, et arutada muudatusi õigus, seadusandluses äh, Euroopa riikide eraõiguses. meil on siin kohal kolmteist liikmesriikide parlamentide liikmed, ma tahaksin teid tänada huvi eest äh, selles äh, olulises õigusloomelises valdkonnas. seoses Euroopa integratsiooniga aina rohkem äh, Äh, elavad äh, liikmesriikide elanikud äh, elavad liikmesriikide, kas piirialadel on abielus teise liikmesriigi kodanikuga. väga palju on räägitud kriminaalõiguse mõjudest sellise mobiilsuse puhul, kuid tihti unustatakse, et kodanikud puutuvad kokku eraõigussüsteemiga äh, palju rohkem kui kriminaalõigussüsteemiga teises liikmesriigis. Äh, ja tihtipeale tavakodanik ei kuht-, ei, ei puutu kokku kriminaalkohtutega, kuid kodanik, kes äh, abielub võr-, teise liikmesriigi liikme, liikmega töötab seal või elab teises liikmesriigis, puutub kindlasti kokku teise liikmesriigi eraõigusega Euroopa Liit, eriti Euroopa Parlament äh, üritab äh, sellele väljakutsele vastu astuda, garanteerides, et äh, võetakse vastu adekvaatne õiguslik raamistik, mis on koos, mis kooskõlastab erinevaid õigussüsteeme piiriülestes olukordades. näiteks praegusel hetkel eksisteerib Brüssel üks regulats-, mis võõrriigi õiguse tunnistamine. võõrriiguse õiguse tunnistamine ning samuti äh, äh ka pärimisõigust üritatakse palju, palju sujuvamaks muuta, kui see seni on. samas ei tohi siiski tekitada illusiooni, et kõik on suurepärane. väga paljud probleemid on endiselt alles äh, näiteks äh, äh, tuleb lihtsustada piiriüleseid menetlusi liikuvatele kodanikele ja samuti äh, on, tuleb lihtsustada perevaidluste äh, küsimusi piiriülestes situatsioonides. peame heitma pilgu nendele probleemidele, mõtlema, kuidas tegutseda edasi. sellega seoses sooviksin ma tänada kõiki kohalolijaid, äh, nende seas ka neid, kes äh, peavad äh, meid jälgima video kaudu seoses äh, uute rangemate turvameetmetega Euroopa Parlamendis ning ähm, tänaksin ka meie eksperte, kes äh, tänases arutelus osalevad. nüüd ma annaksin sõna härra Valkarsel Sissole, kes on meie aseesimees, kes on president, kes on seotud rahv-, sidemetega rahvusparlamentidega ja sooviksin äh, sõnada ka, tänada ka proua Delverit. Äh, proua härra asepresidendil on sõna, suur tänu teile, härra Svoboda, äh, õigusasjade komisjoni esimees, lugupeetud daamid ja härrad. lubage teile öelda, et mul on äärmiselt suur heameel ühes teiega sisse juhatada tänane foorum, mis puudutab piiriülest tegevust Euroopa Liidus, lihtsustamaks kodanike elu ning teen seda selle koja asepresidendiga, kes on, ähm, kelle ülesandeks on Euroopa äh, rahvusriikide parlamentidega äh, suhete arendamine. nagu ütles äh, härra Svoboda, meil on siin kolmteist kolleegi, kes on rahvusparlamentide liikmed, kokku on neid kolmkümmend kuus ja lisaks sellele ka ametnikud üheksateistkümnest rahvusparlamentidest Belgia parlamendist, Austria, Horvaatia, Küprose, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Luksemburgi, Malta, Poola, Portugali, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenias, Hispaania ja Rootsi parlamentide liikmed. ütlen teile veel kord tere tulemast kõigile. lisaks sellele on siin ka eh, kaheksa Äh, õigusasjade komisjonide esimehest või aseesimehest. mul on äärmiselt hea meel sõna võtta rahvusparlamentide liikmete ees, sest tänane arutelu on äh, äärmiselt olulisel kohal äh, suhete arendamiseks erinevate juhtimistasandite vahel Euroopa Liidis Eh, minu jaoks on äärmiselt oluline, et selline parlamentidevaheline kohtumine toimub. Euroopa Liit on eh, saanud suuremad pädevused õigusloomelise koostöö alal, mis puudutab ka piiriüleseid küsimusi juba pärast Amsterdami lepingu jõustumist sellest hetkest alates äh, on meil jagatud äh, pädevus äh, liikmesriigi Euroopa tasandil. praegusel hetkel võib öelda, et Euroopa seadusloome rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas on äärmiselt muljetavaldav kuid enamus pädevustest õigusasjade valdkonnas on endiselt praegusel hetkel reguleeritud riiklikul tasandil. hoolimata sellest võib Euroopa Liit tegutseda äh, Ehm, harmoneerides äh, Euroopa liikmesriikides seadusi ja mm, seadusloomet. siiski meie seisukohast lähtudest on oluline saavutada tasakaal Euroopa ja liikmesriikide tasandil. vaba äh, äh, teenuste, kaupade, kapitali ja kodanike vaba liikumine on aina kasvanud. see aga toob kaasa piiriüleste suhete edasise arengu mille tagajärjel luuakse vajadus äh, ehitada äh, kontaktpunkte äh, erinevate õigussüsteemide vahel. ma kasutan meelega väljendit sildade ehitamine hispaania keeles, sest see näitab, kui oluline on arvesse võtta riiklikke traditsioone ja kultuuri Ehm, eh, rahvusvahelise õigusloome eh, eh, arendamiseks. täna me keskendume rahvusvahelisele eraõigusele ehk siis õigusloomelistele küsimustele, mis on seotud piiriülese tegevusega. rahvusvaheline eraõigus tegeleb küsimusega, millised on reeglid, mida on võimalik kasutada seaduste ja seaduste ja eh, kohtualluvuse edas- eh, eh, konfliktide puhul ning see katab kõiki tsiviilõiguse küsimusi ehm, hoolimata oma nimest rahvusvaheline eraõigus on siiski ju riiklik õigus iga riik, iga liikmesriik võtab vastu oma seadused selle kohta, eh, kuidas erinevate reeglite puhul konflikte lahendada. see võib aga tekitada ka konflikte riikide vahel. Euroopa kodanike jaoks on suur probleem selles, kuidas eh, näiteks advokaadid esitavad oma rahvusvaheliste konfliktide puhul äh, Eh, pöörduvad eh, kohtute poole, mis, eh, erinevate kohtute poole, mis võivad olla pädevad ja vastavalt kehtivale seadusele antakse, mm, langetatakse otsus, mis on nende huvidele kõige sobivam. seda kutsutakse foorum shopping uks. tänane kohtumine tegeleb küsimusega, mida võiks Euroopa Liit teha selleks, et Euroopa kodanike elu oleks lihtsam sellistes piiriülestes äh, probleemides no selles valdkonnas on kõige olulisem muidugi lähimuspõhimõte, see peab meid eelkõige edasi viima. lähimuspõhimõte on meie kõigi jaoks äärmiselt eh, tuttav, mina kui regioonide komitee endine president kahe tuhande kaheteistkümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani olin priviligeeritud seisukondis Ehm, sest nägin lähedalt, kuidas toimib institu-, institutsioon, mis on nii-öelda lähimuspõhimõtte esimene kaitsja. selle perioodi vältel eh, tegin kõik selleks, et eh, ehm, kontrollitakse Euroopa eh, seadusloomelist tegevust, et Euroopa Liit ei läheks kaugemale rollist, mis talle määratud on ning et igal tasandil institutsioonid saa-, suudaks mängida äh, Eh, oma rolli tõhusalt Euroopa kodanike kasuks. lähimuspõhimõte on eh, kahes suunas toimiv põhimõte, selles mõttes, et see võib, võib ehm, piirid seada Euroopa Liidu pädevustele, kuid samas võib ta eh, ka Euroopa-poolse tegevuse kaasa tuua, kui see eh, omab lisaväärtust eh, kas riiklikul või regionaalsel tasandil. mina oma praeguses rollis Euroopa Parlamendis kinnitan teile, et jätkan oma eh, tegevust samas suunas kui ennegi. olen olen kindlalt veendunud, et koostöö erinevate valitsustasandite vahel, eriti institutsioonide vahel Eh, tuleks, eh, peaks toimuma võimalikult kõrgel tasandil, enne seda, kui seadused vastu võetakse ning eh, praegune kohtumine on suurepärane võimalus selles suunas edasi liikuda. olen see sügavalt veendunud, et Euroopa-poolne tegevus on õigustatud ja samas ka vajalik eraõiguse valdkonnas kuid samas ei tohi unustada, et vajalik tasakaal selliste pädevuste jagamisel tuleb äärmiselt ettevaatlikult läbi viia ja seda tuleb ka äh, regulaarselt üle vaadata. see on eriti oluline perekonnaõiguse puhul, mille puhul Euroopa Äh, liikmesriigid on pädevusi vähem äh, edasi andnud Euroopale kui muudes eraõiguse valdkondades. seega peab nõukogu ühehäälselt otsustama, eelnevalt olles äh, parlamendiga konsulteerinud. perekonnaõigus on selge ühiskonna staatuse peegeldus. see ei tähenda, et liikmesriikide sotsioloogilised tavad oleks täiesti vastuvõtmatud välis Äh, välismõjudele. Äh, see tähendab seda, et tuleb arvesse võtta spetsi-, iga ühiskonna omapära ning võimaluse korral tuleb võimalikult äh, pikalt säilitada olemasolevad seadused sellises delikaatses valdkonnas, nagu seda on õigusloome. pigem tuleb ehitada sildu erinevate õigussüsteemide vahel, selle asemel, et neid progressiivselt harmoneerida, mis oleks siis Euroopa Liidu poolt peale surutud selle, eh, see delikaatne tasakaal on eh, välja toodud ka aluslepingutes, mis annab riiklikele parlamentidele võimaluse väljendada nende, eh, nende vastulauseid kuus kuud pärast seda, kui Euroopa Liit on meetmed vastu võtnud ning seega ka sellised muudatused täielikult blokeerida. Eh, peatükis kolm, eh, mis puudutab eh, õigusalalist koostööd tsiviil- ja küsimustes artiklis kaheksakümmend üks Euroopa aluslepingutes on, ütleb, et Euroopa Liit arendab välja õigusloomelise koostöö eraõiguse valdkonnas, millel on piiriülesed tagajärjed. Eh, ning ähm, see tähendab siis seda, see puudutab igasuguseid äh, eraõiguse valdkondi, mis on mainitud Euroopa aluslepingus artikli kaheksakümmend üks, mis äh, ütleb, et Euroopa Parlament ja Nõukogu võtavad äh, vastavalt tavapärasele seadusloomelisele menetlusele meetmed, mis tähendavad, et tunnustatakse liikmesriikide vasta, poolt vastastikud ähm, ähm, kohtuotsuseid ja kohtuväliseid otsuseid ja samuti nende täitmisele pööramist, samuti ka dokum-, õigusdokumentide ähm, piiriülest äh, üleandmist, samuti ka äh, Äh, olemasolevate äh, liikmesriikide reeglite vastavust äh, õigusaktide konfliktide puhul ja kohtualluvuse konfliktide puhul, samuti tõendite kogumise vallas toimivate õiguslike järelevalvete garanteerimiseks ning samuti ka kohtuvaidluste küsimustes. tänane kohtumine, mis puudutab eraõigust piiriüleste küsimuste lahendamiseks, Euroopa kodanike eh, tegevuse lihtsustamiseks on eh, jagatud kolmeks erinevaks eh, istungiks, mis võtavad arvesse erinevaid artikli kaheksakümmend üks aspekte. tundub, et tõlgid ei jõua mulle järele, ütleb kõneleja. iga õigusloomeline akt, mis on ettevalmistamisel, on osa dokumentidest, mis äh, tuleb kohustuslikus korras edastada liikmesriikide rahvusparlamentidele. seda ütleb Euroopa äh, aluslepingu artikkel kaksteist. lisaks sellele on äh, liikmesriikide parlamentidel ka vastulause õigus äh, teatud ähm, perekonnaõiguse küsimustes, mis, millel on piiriülene mõju. seega ma kordan, hakkan juba ka lõpetama Eh, sellised otsused tuleb vastu võtta vastavalt seadusandlikule tavamenetluse, menetlusele, eh, kui ükski liikmesriigi parlament eh, ei ole vastu. teame, et kokkuvõttes on ju regionaalsed ja riiklikud võimutasandid need, kes peavad rakendama Euroopa õigust ning ähm, e, riigi e, valitsustasand või kohtutasand on just kodanikele kõige lähemal, nemad on need, kes peavad äh, suutma leida, leidma lahendusi näiteks vaidlusküsimustes, olgu see kas või siis piiriülesed vaidlusküsimused. sellega seoses on minu meelest äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamendi liikmed nagu ka äh, Eh, rahvusparlamentide liikmed teeksid koostööd eh, seadusloomelistes eh, küsimustes. selle eesmärgiga on ka tänane kohtumine korraldatud, mis, mida korraldab siis õigusasjade komisjon iga kahe aasta tagant ning kus osalevad rahvusparlamentide liikmed. eesmärk on kutsuda siia eksperte, kas siis professionaalseid juriste või akadeemikuid, kes võiks äh, tõstatada erinevaid võimalikke probleeme ning äh, käivitaksid äh, arutelusid parlamendi liikmetega ning Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide liikmetel on võimalik selle abil edasi töötada seadusloomelisel tasandil, Euroopa tasandil, liikmesriigi või regionaalsel tasandil. see, selle eesmärgiga olemegi siia täna tulnud ning sooviksin äh, teid juba ette tänada, sest teie, tänu teie kohalolekule on meie töö edu äh, garanteeritud. suur tänu teile ja sooviksin tänada ka tõlkeprofessionaale, vabandaksin selle eest, et ma nii kiiresti oma kõne ette lugesin, suur tänu teile. Thank you, Vice President for. palju tänu, asepresident, teie sõnavõtu eest ja siinkohal tahaksin öelda tere tulemast proua Ines Libina-Egnerele, kes esindab täna meil nõukogu eesistujariiki Lätit. proua Libina-Egner on Läti Seimi asespiiker ja õiguskomisjoni aseesimees. proua, sõna on teil. aitäh, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, akadeemikud, kallid kolleegid on suur au täna siin olla ning tutvustada teile eh, nõukogu eesistujariigi Läti tegevuskava tsiviilõiguse valdkonnas. esimene Läti eesistumise aeg leiab aset pärast uue Euroopa Parlamendi ja komisjoni ametisse astumist ehk meie väljakutseks on samuti see, kuidas juhtida seda uut eh, õigusloomelist tsüklit eh, nõukogu poole pealt. üha suurem isikute ja kapitali vaba liikumine Euroopas toob kaasa ka selle, et piiriüleste tsiviiljuhtumite arv kasvab, seetõttu meil on vaja rahvusvahelist eraõigust ja äriühingu õigust pidevalt täiendada ja täiustada Euroopas ei saa unustada seda, et õiguse valdkond on üha enam seotud majanduskasvu küsimustega ning ka rahvusvaheliste turgude arengutega, seetõttu Läti eesistuja on määratlenud äh, majanduskasvu edendamise kui ühe prioriteedi enda jaoks ja see hõlmab ka justiitsküsimuste edendamist majanduskasvu saavutamiseks. selle prioriteedi raames Läti eesistujariik on algatanud juba töö terves reas valdkondades, tsiviilõiguse ja äriühingute õiguse valdkonnas tutvustan põgusalt eh, kõiki meie poolt astutud samme. eesistuja on seadnud avalike dokumendid, avalike dokumentide määruse mm, kõige tähtsamale kohale. me peame andma endast parima selleks, et vähendada bürokraatiat ning lihtsustada kodanike vaba liikumist Euroopas. avalike dokumentide ehm, ringluse lihtsustamine on väga oluline samm, mis tuleb astuda arutelud nõukogus avalike dokumentide määruse osas on olnud pikad ja keerulised. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks justiitsministrid leppisid kokku ettevaatlikus edasiminekus, nimelt otsustati eh, määruse reguleerimisala piirata vaid perekonnaseisuameti dokumentidega. ja see aitab meil edasi liikuda eh, kui praktika näitab, et määrus toimib hästi ning hõlbustab Euroopa kodanike elu, siis võib äh, alati arutada täiendavat äh, reguleerimisala laiendamist ehm, ning tuleb arutada ka välispädevuse küsimust, äh, eriti arvestades Euroopa Kohtu hiljutist lahendit üks murd kolmteist. pärast viie töörühma kohtumise korraldamist nõukogus on saavutatud edasiminekuid ning äh, Läti eesistujariik soovutab äh, kolmeteistkümnendal märtsil justiitsministrite kohtumisel saavutada osalise üldise lähenemisviisi. olen veendunud, et Läti eesistuja suudab leida juuniks kokkuleppe nõukogus, mis avab võimaluse kaasata läbirääkimistesse ka Euroopa Parlamendi teiseks, Läti eesistujariigi prioriteediks on määruse läbivaatamine, millega on loodud Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus. selleks, et muuta piiriülene kohtumenetlus juurdepääsetavamaks, tõhusamaks ning võtmaks arvesse liikmesriikide õigussüsteemide edasiarengud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõuti nii kaugele, et äh, Läti eesistumise ajal loodetavasti jõutakse läbirääkimistega äh, sellele maale, et võiks algatada läbirääkimisi ka juba Euroopa Parlamendiga. kavas on äh, ametlikult heaks kiita ka märtsikuisel justiitsministrite kohtumisel maksejõuetuse menetlus selliselt, et see arvestaks tänapäevase majanduse vajadusi ning tõhustaks siseturu toimimist ning aitaks majanduskriisist üle saada. Euroopa seadusandjate ehm, tegevus on suurepäraselt näidanud, kuidas me suudame institutsioonide vahel sujuvalt koostööd teha, seda on maksejõuetuse määruse arutelud näidanud. ning ehm, soovime tõesti leida kiired lahendused, mis edendaksid Euroopas majanduskasvu. Euroopa Liidus on arutatud võimalust luua ühine Euroopa müügiõigus, seda on arutatud juba küllaltki pikalt, aga senini ei ole arutelud olnud edukad. ning äh, Euroopa müügiõiguse ettepaneku tagasivõtmisel ähm, ütles Euroopa Komisjon, et äh, see asendatakse äh, piiratud ettepanekuga, mis puudutab digitaalseid lepinguid. Läti eesistumise ajal toimus Riias kolmeteistkümnendal jaanuaril esialgne mõttevahetus eh, ministrite vahel ning eh, ka õiguskomisjoni eh, esimees härra Svoboda oli kohal selleks, et arutada, kuidas e kaubanduse kaudu saaks edasi edendada majanduskasvu tõustamist Euroopa Liidus. tahaksin rõhutada seda, et õiguslik raamistik, mis vastab äh, isikute ja ettevõtjate vajadustele ning tõhustab piiriülest tegevust Euroopa tasandil, on väga oluliseks elemendiks, mis annab omapoolse panuse majanduskasvu ning konkurentsivõime edendamisel Euroopa Liidus. tahaksin peatuda ka perekonnaõiguse küsimustel, mis moodustavad oma osa tsiviilõiguse valdkonnast väga olulise osa, mida täna ka kindlasti põhjalikult arutatakse tänase päeva jooksul Läti oma eesistumise ajal ehm, pöörab suurt tähelepanu ettepanekule, mis puudutab kaheksa kolmanda riigi liitumist eh, Haagi lapseröövi konventsiooniga. hetkel need kaheksa ettepanekut on eh, ainsad perekonnaõiguse eelnõud, mida nõukogus arutatakse samas piiriülese lahutuse, vanemliku vastutuse ning abieluvara küsimuste ettepanekud seisavad meil ees pärast seda, kui kolleegid Euroopa Komisjonis on ettevalmistustöö ära teinud ja liikmesriigid on saanud asja üle järele mõelda. mis puudutab äriühingu õigust, siis arutelud nõukogus eh, on keskendunud eh, eh, ühe liikmega ettevõtete, ühe omanikuga ettevõtete küsimuses, aktsionäride vastutuse küsimuses. tahaksin rõhutada seda, et eraõiguse küsimused on väga olulised igale Euroopa kodanikule, kuna need mõjutavad eh, meie igapäevaelu ja era, eraelu kõiki aspekte, seetõttu tuleb meil teha kõik selleks, et Euroopa tasandil ettevõtjate, tarbijate eh, piiriülesed eh, vajadused oleksid rahuldatud seda ootavad meilt meie kodanikud, neil on vaja eh, tugevat ja toimivat eh, õigusraamistikku selleks, et eh, toimida. veel kord palju tänu kõigile kolleegidele ja ma loodan, et tänasest seminarist on abi astumaks sammukese edasi kõikide nende eesmärkide saavutamisel, aitäh! Your... aitäh teile lahkete sõnade eest ning ma usun, et nüüd me võime jõuda kiiresti meie seminari esimese osa juurde, mille pealkirjaks on vähem bürokraatiat liikuvatele kodanikele. ning äh, annaksin äh, sõna professor Jan von Hainile selleks, et tutvustada sisse meie seminari esimene osa. Teil on äh, Äh, aega umbes kümme minutit, palun, professor. aitäh, lugupeetud esimees, kallid aseesimehed, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. tahaksin teid tänada selle eest, et te kutsusite mind siia sellele seminarile, kus käsitletakse väga olulist teemat. minu arvate, minu jaoks on väga suur au tutvustada teile uuringut, mille ma koos Gisela Rüüga Viini ülikoolist koostasin. ta vabandab, et ta ei saa täna siin sõna võtta, sellepärast et ta on praegu külalisprofessor professoriks Austraalias Sydney ülikoolis, nii et, et äh, selle asemel, et kuulata minu nooremat kolleegi, peate minuga äh, mind taluma, aga alustame nüüd siis teemaga. Äh, kahekümnendal sajandil enamik rahvusvahelisest eraõigusest sisaldus siseriiklikus õiguses ja alles tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate lõpus hakkasid liikmesriigid andma Euroopa Liidule ka eraõiguse vallas pädevusi ja äh, see äh, viis äh, enneolematute õigusalaste meetmeteni, mida siin just kirjeldati aga rahvusvahelise eraõiguse europaniseerumine tõkitab ka probleeme. Euroopa rahvusvaheline eraõigus praegusel kujul ei ole kodifitseeritud ühte õigusakti see sisaldub erinevates õigusaktides ja need õigusaktid on ka erineva juriidilise iseloomuga. kõige olulisemaks Euroopa rahvusvahelise eraõiguse allikaks on Euroopa Liidu määrused ja isegi eh, kuigi neid määrusi on praegu viisteist ja see on üsna muljetavaldav ja üldiselt on need määrused ka hea kvaliteediga, eh, siis asjaolu, et see, et asjakohased õigusnormid on erinevates õigusaktides laiali, põhjustab muret esiteks, praegune, praegused määrused ei äh, loo kõikehõlmavat normide süsteemi. Äh, paljud äh, rahvusvahelise eraõiguse normid on täiesti käsitlemata ja tihtipeale on nad laiali, ega ka näiteks esindusseadused, äh, juriidiliste kokkulepete kehtivus, äh, isikupuutumatuse õiguse rikkumine, kõik need valdkonnad on täiesti käsitlemata ja sellistes küsimustes tuleb tugineda teistele õigusallikatele ega siseriiklikele rahvusvahelise eraõiguse normidele teiseks, rahvusvaheline eraõigus äh, ei ole seotud ainult konkreetsete normidega, mis iseloomustavad teatud suhteid nagu lepingud ja lahutused Äh, nendes normides on ka selline üldine osa, mis kajastab õiguspõhimõtteid ja võib-olla niimoodi kohaldatav erinevatele juriidilistele küsimustele ja selles valdkonnas tekib mitmeid väga olulisi probleeme, näiteks topeltkodakondsus, kui kodakondsus on siin otsustavaks ühen-, ühinevaks teguriks, neid ei määrata, nende üle, sellise asja üle ei otsustata määrustes, siin on lüngad ja seega siin tuleb kasutada siseriiklikke õigusallikaid ja kolmas lünk on rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamine mis on äh, Euroopa seadustest ülemuslikud. teiseks äh, puuduseks Euroopa rahvusvahelise eraõiguse äh, puhul on see, et seal on ka palju liiasusi. võtame näiteks Ranois avalik poliitika või viitused, viited riigiõigusele, mis hõlmavad rohkem kui ühte eraõiguse süsteemi, Ühendkuningriik, Hispaania näiteks. praeguse on igas määruses nende üldpõhimõtete osas oma normid paigas asjaolu, et sealsamas sarnaseid probleeme pidevalt ja pidevalt reguleeritakse, tekitab teatud liiasuse Äh, ja need viiased äh, sätted, äh, nendega kaasnevad probleemid muutuvad veelgi tõsisemalt, kui selliseid reegleid ei kohaldata järjekindlalt, näiteks õiguse valiku, õigusnormide valiku reeglid re varieeruvad väga tugevasti, samuti esineb järjekindlusest rahvusvahelise eraõiguse üldpõhimõtete osas. kõik need ülalmainitud probleemid on põhjustanud juba elavaid arutelusid, on räägitud sellest, et tuleks luua kõikehõimav Euroopa rahvusvahelise eraõiguse koodeks. kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Parlament väljendas lootust, et Euroopa õigusloomeprotsessi lõppeesmärgiks võiks olla kõikehõlmav rahvusvahelise eraõiguse kodifitseerimine märtsis kaks tuhat neliteist ütles Euroopa Komisjon oma õigusloomealases tegevuskavas aastani kaks tuhat kakskümmend, et Euroopa Liit peaks vaatama, kas olemasolevate instrumentide kodifitseerimine kollisiooniõiguse vallas oleks mõistlik tavaliselt mõistetakse kodifitseerimise all süstemaatilist ja kõikehõlmavat äh, kogu õigusvaldkonda koondamist ühes, ühte õigusakti. selline kodifitseerimine võib aga võtta erineva kuju sõltuvalt sellest, äh, kuidas äh, kõnealust õigusvaldkonda defineeritakse see võib viidata rahvusvahelisele eraõigusele laiemas äh, kontekstis, mis äh, puudutab äh, nii õiguse valikut kui ka rahvusvahelist tsiviilmenetlust. kui neid kahte valdkonda tõlgendatakse aga eraldi, siis kodifitseerimine võib piirneda vaid mõlema valdkonnaga, nii et sisuliselt oleks siis vaja kahte koodeksit. kõigepealt vaataksin, millised oleksid kõikehõlmava kodifitseerimise eelised. esimene eelis oleks kindlasti nähtavus. Euroopa koodeks võiks käivitada ka eh, nende põhimõtete tunnustamise kolmandates riikides ja seega võiks sellega kaasneda Euroopa rahvusvahelise eraõiguse ja rahvus, kolmandate riikide rahvusvahelise eraõiguse normide lähenemine ja niimoodi eh, muutuksid rahvusvahelised otsused ühtlasemaks teiseks, ühtne kõikehõlmav koodeks võiks ko rahvusvahelise eraõiguse kohaldamist hõlbustada, muutes selle kättesaadavamaks ning kolmandaks, Euroopa tasandil kodifitseerimine oleks ka suurepärane võimalus täie, täita need lüngad, mis praeguses Euroopa rahvusvahelises eraõiguses eksisteerivad aga isegi selline koodeks ei hõlmaks kõiki õigusvaldkondi, sellepärast et on raske saavutada üksmeelt eh, mõnedes poliitiliselt tundlikes küsimustes, eh, nagu näiteks eh, eraelu puutumatuse õigused, väga paljud liikmesriigid on juba liitunud rahvusvaheliste konventsioonidega, mida Euroopa, millest Euroopa Liit lihtsalt ühepoolselt loobuda ei saa ning äh, oluline äh, eelis Euroopa koodeksile oleks ka see, et need liiased või vasturääkivad äh, põhimõtted, topeltkodakondsus, mitmeüksuslised riigid, selliseid probleeme saaks vältida, näiteks kui üldine osa sisse viia mis tahes üldpõhimõtete kodifitseerimine peaks äh, jätma ka võimaluse ka äh, konkreetsemateks lahendusteks äh, õig erinevates õigusvaldkondades. vaatamata nendele potentsiaalsetele eelistele on kõikehõlmav kodifitseerimine midagi sellist, millega kaasnevad ka probleemid, näiteks praegu ei ole Euroopa Liidu üldist pädevust rahvusvahelise eraõiguse Äh, koodeksi loomiseks, sellest kõneles just ähm, Euroopa äh, Parlamendi asepresident. Äh, ta rääkis näiteks perekonnaõiguse erilisusest, niisiis kõikehõlmava Euroopa koodeksi vastuvõtmine tähendaks seda, et kinni tuleks veerada seadusandlikust tavamenetlusest, näiteks lepinguõigus, deliktiõigus ning ja perekonnaõiguse vallas tuleks kohaldada siis erimenetlusi niisiis äh, rahvusvahelise eraõiguse üldpõhimõtete kodifitseerimine, mis hõlmaks mõlemaid valdkondi, tekitaks väga tõsiseid õigusloomelisi ja tehnilisi probleeme ja neid probleeme raskendab veelgi Taani, Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriline olu, olukord äh, tsiviilasjades äh, tehtava õigusalase koostöö vallas ja Rooma kolm määrus äh, samuti tekitab probleeme kõikehõlmava kodifitseerimise jaoks, sest et tegemist ei ole tavalise tavalise määrusega, vaid pigem tõhustatud koostöömeetmega, mida kohaldatakse vaid kuueteistkümnes liikmesriigis ja me ei tea, kas need liikmesriigid, kes Rooma kolm määrusega siiani ei ole liitunud, tahaksid näiteks kodifitseerida eh, rahvusvahelist lahutusõigust ning eh, lisaks sellele on ka praktilisi takistusi Eh, enamik nendest määrustest on suhteliselt uued, nii et, et eh, eh, kohtupraktika nende kohaldamisega on veel puudulik. niisiis, kõikehõlmav kodifitseerimine võib lahendada mõned Euroopa rahvusvahelise eraõiguse probleemid, see tõstaks nende normide nähtavust, kättesaadavust ja sidusust aga terve rida institutsionaalseid ja äh, praktilisi probleeme äh, muudavad sellise koodeksi realiseerumise lähitulevikus ebatõenäoliseks. aga Euroopa tasandi koodeks ei ole ainus lahendus. alternatiiviks võiks olla siis rohkem sektoripõhiste koodeksite vastuvõtmist, mille ulatus on piiratud, näiteks äh, asjaõigus, äriõigus ja nõnda edasi. selline lähenemine võimaldaks Eh, meil eh, eraldada siis näiteks pere, perekonna asjad. Eh, tihtipeale me juhtumipõhiselt otsustame, kas kohaldada teatud määrusi või mitte Äh, ma arvan, et selline sektoripõhine kodifitseerimine leiaks vähem poliitilist vastuseisu kui kõikehõlmav kodifitseerimine. ja kolmandaks, me võiksime siis piirduda vaid äh, Euroopa äh, rahvusvahelise eraõiguse üldpõhimõtete kodifitseerimisega aga sellise, sellisel juhul seisame silmitsi samasuguste institutsionaalsete äh, Äh, probleemidega, mis äh, puudutavad meid ka kõikehõlmava kodifitseerimise puhul, niisiis äh, kokkuvõttes võib öelda, et kõigil ettepanekutel on häid ja halbu külgi ning seetõttu meie pakume sellise järk-järgulise lähenemise nii-öelda hiiliva rahvusvahelise eraõiguse kodifitseerimise ja me pakume välja siis kolmesambalise mudeli, mis tagaks järk-järgult sidusama raamistiku ja pikemas perspektiivis võiks viia ka siis kõikehõlmava Euroopa koodeksini esimeses sambas me siis soovitame meetmeid, mis on mõeldud praeguse eh, Euroopa õigustiku täiendamiseks, nii et täidame need lüngad eh, Euroopa rahvusvahelises eraõiguses, millele ma juba viitasin samuti äh, äh, oleks vaja ühtseid reegleid, mis puudutavad äh, välisriigi õiguse valimiseks ja kohaldamiseks. teises sambas soovitame neid õigusloomealaseid meetmeid, mis on suunatud Euroopa õigustiku konsolideerimisele, selleks et ühendada siis olemaid vahendeid selleks, et parandada nende koostamist ja kohaldamist ning kolmandaks sambaks, mida on siis äh, meetmed, mis peaksid parandama üldist institutsionaalset raamistikku. näiteks äh, AKI äh, rühma loomine. vabandust, äh, professor, kas te võiksite hakata lõpetama, ütleb äh, juhataja, jah Eh, mis siis eh, koha, kontrolliks Euroopa rahvusvahelise eraõiguse kohaldamist praktikas, võiks luua siis eh, spetsiaalsed kohtud rahvusvaheliseks eraõiguseks nii Euroopa Kohtu juures kui ka liikmesriikide tasandil, võiks luua Euroopa andmebaasi rahvusvaheliseks eraõiguseks selleks, et hõlbustada juurdepääsu pretsedendiõigusele, luua menetlus, mis võimaldaks eelotsuseid liikmesriikide kohtute vahel ning parandada siis õigusalast äh, koolitust äh, selles valdkonnas tegutsevatele kohtunikele niisiis kokkuvõttes me teeme oma uuringus ettepaneku lükata edasi need meetmed, mis on suunatud kõikehõlmava Euroopa koodeksi loomisele, pakume selle asemel välja kolmesambalise mudeli, mis loob parema juriidilise ja õigusliku raamistiku Euroopa Liidu jaoks ja sillutab niimoodi teed pikemas perspektiivis Euroopa koodeksile, aitäh! aitäh, professor. kuigi te kõnelesite natukene liiga pikalt, oli teie ettekanne väga huvitav ning nüüd annan kohe sõna meie järgmistele kõnelejatele ning tahaksin tervitada professor Bergalet Paris Süüdi ülikoolist ning härra Michael Clancy't, kes on äh, advokaat äh, ähm, Šotimaa äh, Äh, advokatuurist, ma ei tea, kes alustab. professor Kalle. suur tänu teile. minu jaoks on väga suur au siin sõna võtta ning minu eesmärgiks on arutada äh, li-, ehm, eh, dokumentide vastuvõtmise lihtsustamist Euroopa Liidus. ma räägiksin kahest põhilisest küsimusest eh, ehk siis eh, seadusloome tühistamisest ja mõndmepoolseid otsuseid. kõigepealt kõigepealt siis ettepaneku juurde, kõigepealt, mis on seadusloome? see on nii-öelda formaalne tegevus, kui me kontrollime, kas dokument on seaduslik, kas see on legaalne. ja oma klassikalisemas rollis on siis identifitseerimisahel ja äh, äh, praegusel hetkel Euroopa Liidus ähm, äh, ei eksisteeri see enam sellisel kujul, sest me kõik oleme Haagi konventsioonile alla kirjutanud, mis apostillimise lihtsustab. tegemist on menetlusega, mille kulud võivad olla Euroopa Liidus erinevad, see võib mõnes liikmesriigis olla tasuta, teises maksta viiskümmend eurot, nii et see kulud on liikmesriikides erinevad ning äh, eesmärgiks äh, on siis apostillimise legaliseerimise lõpetamine teises liikmesriigis. ning äh, praegusel hetkel selle nimel juba Euroopa Liidus tegutsetakse, see puudutab siis kohtuotsusteid ja autentimist Äh, Brüssel üks ja Brüssel kaks näevad oma rakendusalas ette, et, et, et dokumentide legaliseerimist eraldi pole vaja teha. see on seotud ka rahvusvaheliste konventsioonidega. Ähm, Brüsseli äh, konventsioon kaheksakümne seitsmendast aastast on või äh, siis rahvusvahelise tsiviilõiguskomisjonis kuusteist ja seitseteist Äh, probleemiks on see, et Euroopa õigus on äh, mittetäielik, meil on mitmeid rahvusvahelisi konventsioone, mis äh, on mm, erinevate liikmesriikide poolt alla kirjutanud, mitte kunagi ei ole alla kirjutanud kõik liikmesriigid. koha, nii et konkreetselt kui Euroopa kodanik, kui ta peab edast-, oma dokumendi teises liikmesriigis, peab ta kindlaks tegema, kas on olemas mingisugune eh, tekst, mis ta vabastab näiteks eh, oma sünnitunnistuse eh, legaliseerimisest teises liikmesriigist ja mida ta peab tegema selleks oma kodumaal ja liigriigis, kus ta elab, näiteks Prantsuse sünnitunnistus Eh, ei pea seda eraldi apostillima Itaalias, Iirimaal, Kreekas. samas tuleks teda apostillida Poolas või Soomes. lihtsalt sellepärast, et eh, riigid ei ole sama rahvusvahelisele konventsioonile alla kirjutanud. ning eh, seega on eesmärgiks see eraldi apostillimise ärakaotamine kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning äh, see oleks suurepärane äh, samm edasi, see lihtsustab Euroopa kodanike tegevust äh, ning see vähendaks ka kulusid, ka siis nende kulude vähendamist, mis on seotud apostillimisega. ja see võimaldaks ka kiiremini äh, dokumente äh, väljastada ja vastu võtta. ning äh, risk on selles, et see võiks kaasa tuua võltsdokumentide levimise Euroopa Liidus, sest kogu apostillimise ja vastuvõtmise küsimus on ju seotud dokumentide kinnitamisega, nagu ma ütlesin dokumentide vastuvõtmise lihtsustamine Euroopa Liidus on teatud dokumentide puhul juba, see protsess on juba käimas. ja ma ei ole praegusel hetkel tuvastanud, et võltsdokumente oleks rohkem ringlema hakanud Euroopa Liidus. ja teine põhjus on see, et on väga kahtlane, kas ähm, apostillimine tõepoolest aitab võidelda ähm, võltsimise vastu kõik äh, see oli äh, seotud ju sellega, et apostilli andev liikmesriik äh, omab registrit, mida peab konsulteerima teine riik, et kontrollida, kas apostill on to-, kehtiv või mitte ning lingvistilistel põhjustel on äärmiselt vähe selliseid inimesi, kes kontrollivad registrit keelelistel põhjustel, nad lihtsalt ei ole võimelised seda tegema ning see määruse ettepanek aitab võib-olla eh, paremini kindlaks teha, millised dokumendid on võltsitud, mis Euroopa Liidus ringlevad praegu, eh, sest see tõhustaks äh, Äh, administratiivset koostööd äh, ning äh, see aitaks väljaspoolt kahtlust kinnitada, kas mm, dokument on autentne või mitte ja kui administratiivne koostöö toimib hästi, oleks paremini võimalik võltsimise vastu võidelda kui apostillide abil, sest tegelikult konkreetselt apostillide kontrolli tihtipeale läbi ju ei viida ning äh, see on, äh, see ettepanek tekitab vaid kaks äh, probleemi, kõigepealt on üks materiaalne rakendamine, sest sest on alati, sest selleks, et seda teha, on vaja nimekirja, kuid nimekirjad ei ole kunagi lõplikult täielikult. see tähendab siis seda, et peab mõtlema, milliste aktidega on tegemist, kas on tegu kohtuotsustega, või muude äh, dokumentidega. praegusel hetkel äh, legaliseerimist äh, saab teha ainult siis, kui tegemist on dokumentidega, mis juba praegusel hetkel eksisteerivad, sest see tähendab siis seda, et eelnevalt eksisteerivad olemas olnud dokumendid Ehm, ehm, ei, ei vaja autentimist ja apostillimist, aga uued äh, võimalikud dokumendid, mis luuakse hiljem, tuleb ikkagi äh, kontrollida. ja teine problemaatika on seotud äh, sellega, et on võimalik, et on selliseid liikmesriike, mis Eh, kes eh, tühistavad kõik eh, Brüsseli ja konventsiooniga seotud dokumendid ning kõik see, mis on selles määruse ettepanekus välja pakutud, vaatame, milliste dokumentide puhul on siis praegusel hetkel juba pole neid vaja Äh, tõestada või, või autentida. nüüd, mis puudutab äh, mitmekeelsusküsimust, ettepanek äh, puudutab siis mitmekeelseid dokumente, näiteks sellistel puhul nagu sünnitunnistus, abielutunnistus, surmatunnistus ja nii edasi. see tähendab siis olemasoleva liikmesriigi dokumendi asendamist või, või see võidakse välja anda liikmesriigi kodaniku soovil, kes soovib mitmekeelset dokumenti siis saada see ei ole midagi täiesti uut, sest näiteks Euroopa pärandiõigus lähtub enam-vähem samast põhimõttest. see ei asenda liikmesriigi dokumenti, aga see on nii-öelda Euroopa dokument, mis vajaduse korral võib asendada kodaniku soovi kohal liikmesriigi dokumenti ning äh, nende mitmekeelsete äh, äh, dokumentide huvi on siis selles, et ei, jääb ära vajadus dokumendid uuesti üle tõlkida. ja see tähendab seda, et sõnastus tuleb muutu, muuta ühtlasemaks ning äh, Äh, see tähendab siis seda, et dokumendile ei kanta selliseid dokumente, mis äh, oma õigussüsteemis on tundmatud või mitte kasutusel. ja ees, ettepanek äh, näeb välja seda, et see, sellised formularid, sellised dokumendid on vabatahtlikud. ja loomulikult on oluline et jääks alles ka liikmesriikide dokumendid, mis on omased just äh, erinevatel õigussüsteemidel, mis Euroopa Liidus ju esinevad ning äh, lõpetuseks on äärmiselt tähtis see, et äh, see, sellised dokumendid on seotud ainult teatud konkreetse sündmusega, sünnitunnistus, surmatunnistus ja nii edasi. kui on tegemist näiteks ühepoolse nõusolekuga, siis on dokument äärmiselt äh, oluline, et äh, see tõestaks siis nõusolekut, seega seda ei saa lihtsalt standarddokumenti kanda sellisel juhul, näiteks tõe, dokumentide tõestamise puhul e,. E, mitmekeelne dokument ei ole sugugi mitte halb, see on pigem hea tingimusel, et seda ei üldistata, et see on tõesti konkreetsete sündmuste Äh, puhul ehk siis mis äh, tõestaks ainult ühe äh, sündmuse konkreetset toimumist. suur tänu teile, suur tänu, härra Kalee, suur tänu selle eest, et te peaaegu oma kõne ajast kinni pidasite. nüüd annan sõna härra Klans. palju tänu, proua esinaine, tere hommikust, austatud daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna olla siin tsiviilõiguse foorumil selleks, et arutada piiriüleseid tegevusi ja seda, kuidas kodanike elu hõlbustada. kodanike elu hõlbustamine on Euroopa Liidu aluslepingute üks põhieesmärkidest, e, eeltingimus e, selleks, et nelja põhivabadus e, nelja põhivabadust tagada ja see ei tulene mitte ainult aluslepingutest, vaid on ka väga mõttekas tegevus mis puudutab määrust kaks tuhat kolmteist, kaks, kaks, kaheksa, siis kõik mäletavad, et kõik sai alguse aastaks kaks tuhat neli Stockholmi tegevuskavas kaks tuhat üheksa, kus, mille alusel tuli välja ka e, õiguslik eelnõu selleks, et lihtsustada dokumentide legaliseerimise süsteemi ning ka Euroopa Parlament on Eh, palunud eh, legaliseerimisnõudest loobuda Euroopas, nii nagu eelkõneleja ütles, mõningates valdkondades on eh, seda kaalutud, eesmärgiks on vähendada bürokraatiat ning komisjon on nüüd välja tulnud eelnõuga, mis on jõudnud meie ette laudadele arutamiseks. kui me mõtleme tuhande üheksasaja kuuekümne esimese aasta Haagi apostillikonventsioonile, millega loobutakse legaliseerimise nõudest, siis eh, seal on määratletud legaliseerimine kui formaalsus, mille alusel diplomaatilised või konsulaaresindused selles riigis, kus dokument tuleb e-, e-, esitada, e-, et nad kinnitavad eh, allakirjutanu allkirja ehtsuse, alla, allakirjutanu ameti ja kui see on kohane, siis ka eh, pitsati või pitseri dokumendil see puudutas siis äh, apostilli äh, nõuet ja selle menetluse äh, kaudu siis kodanik saab apostilli olukorras, kus ta peab dokumendi esitama mõnele teisele konventsiooniga liitunud riigile ning avalikud dokumendid, mida see puudutab, on kirja pandud konventsiooni artiklis üks see puudutab dokumente, mille on välja andnud äh, ametiasutused või ametnikud, äh, kes esindavad äh, kohtuid või haldusasutusi, see puudutab haldusdokumente, notariaalakte mm, ning määruse eelnõu algne reguleerimisala hõlmas samasuguseid liikmesriikide dokumente, millel on ametlik tõenduslik mõju, hõlmates perekonnaseisuameti dokumente aga ka karistusregistri väljavõtteid. ning ehm, eelnõu, nagu me kuulsime, hõlmab eh, uut kaitseklauslit eh, võltsingute vastu, kui tekib kahtlus, et dokumente ei ole ehtne, siis artikkel seitse võimaldab liikmesriikidel eh, pöörduda selle liikmesriigi ametiasutuse poole, eh, kes on dokumendi väljastanud ja kõik see toimub eh, siseturu teabesüsteemi ehk IMI kaudu või siis on võimalik otseselt võtta ühendus liikmesriigi keskasutusega. artikkel, artikkel üksteist eh, toob kaasa mitmekeelsed Euroopa Liidu standardvormid selleks, et üle saada praktilistest probleemidest, eesmärk on jällegi vähendada bürokraatiat vähendada tõlkekulutusi ning seista hea selle eest, et kodanikud saavad piiriüleste juhtumite puhul oma õigusi kasutada kui need eesmärgid täidetakse, siis sellest kindlasti saavad kasu kodanikud, see vähendab kulutusi ning on võimalik ka loobuda teatud halduslikest vorminõuetest eelnõu arutamise käigus on äh, mitmed muudatused sisse viidud, äh, Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud äh, püüdsid laiendada reguleerimise alla muudele valdkondadele, nagu ka immigratsioonistaatuse, kutsekvalifikatsioonid ja nii edasi dokumentidele Ehm, nõukogu tsiviilõiguse töörühm on eh, eelnõud aprillis kaks tuhat kolmteist analüüsinud, enamus liikmesriikide delegatsioonidest ehm, ei ole nõus eh, algselt komisjoni poolt välja pakutud reguleerimisalaga või ka sellega, mida on muutnud Euroopa Parlament. Itaalia oma eesistumise aja tegi ettepaneku reguleerimisala piirata eh, perekonnaseisuameti dokumentidega, mis puudutavad sündi, surma, abielu, registreeritud kooselu, nime Eh, ning ka abielu eh, lõpetamist, põlvnemist, adopteerimist, alalist asukohta, elukohta, kodakondsust ja rahvust. Itaalia eesistuja pakkus välja lahenduse ka mitmekeelsetele vormidele, et neid võiks kasutada nii-öelda tõlkeabina, mis on juurde lisatud vastavale riiklikule avalikule dokumendile. Eh, teatud dokumentide vastuvõtmise lihtsustamine Euroopa Liidus kindlasti aitab kaasa siseturu väljakujundamisele eriti olukorras, kus tuleb oma isikusamasust tuvastada. isikusamasuse tuvastamine on põhiõigus, see on väga oluline paljude toimingute puhul ja ka ähm, abiellumisel, tööle saamisel, eluaseme saamisel, ähm, haridusasutustel ja, ja ja, ja muudelgi puhtudel, sellest äh, saavad kasu nii kodanikud kui ettevõtjad saaksid kasu, kui tulevikus oleks reguleerimise alla, alla hõlmatud ka registreeritud ettevõtete dokumendid, hetkel see ettepanek laual ei ole. Äh, muret tuntakse ka mm, selle üle, et millised on kulutused, ei ole teada, kui äh, palju palveid tuleb teistelt liikmesriikidelt selleks, et kontrollida, kas kahtlane dokument on ikkagi ehtne või mitte Ehm, kindlasti ehm, selline tagasihoidlik programm, mille on välja pakkunud eh, Itaalia oma eesistumise ajal, oleks kasulik ja kui siis eh, praktikas on näha, et süsteem on toimiv, siis eh, oleks võimalik mõelda selle peale, kas asjaga edasi minna, kas laiendada tulevikus reguleerimisala. artikkel kakskümmend üks näeb ette läbivaatamise iga kolme aasta tagant, et kaaluda, kas reguleerimisala tuleks laiendada Ehm, tuleb arvesse võtta ka siis eh, seda, kui palju on saanud eh, kontrollitaotlusi. Eh, hetkel Ühendkuningriigis väljastatakse umbes nelisada tuhat apostilli ja vaid kakskümmend viis tuhat nendest langeks eelnõu reguleerimisala alla. aga on teisi liikmesriike, kes võib-olla väljastavad neid palju rohkem. nii et see uuring kindlasti ei, ei ole kerge, aga kindlasti tuleb analüüsida seda, kas ollakse õigel teel kui me mõtleme nüüd mitmekeelsete vormide peale, siis selle kohta meil statistika puudub. Ehm, ehm, et eh, kui palju eh, näiteks Ühendkuningriigi kodanikke lasevad oma dokumente tõlkida ja milline on ka nende mitmekeelsete vormide eh, tõendus jõud, seda kõike tuleb analüüsida, tuleb vaadata, milline on menetlus erinevates liikmesriikides mõte lisada juurde tõlked, eh, eh, tõlgitud eh, mitmekeelsed vormid juurde algsetele dokumentidele tundub olevat mõistlik, ei ole mõtet luua Euroopa Liidu versiooni liikmesriikide perekonnaseisudokumentide asemel. üks puudus vormide puhul on see, et, et on nii nii-öelda tõlgitud pealkirjad ja, ja siis tõlkimata sisu oleks parem, kui see transkribeeritud sisu jääks kõrvale, mis tähendab seda, et põhifaktid oleksid olemas nendel mitmekeelsetel vormidel ja see oleks kõik, see, see oleks selline odavam ja kiirem lahendus, mis tähendab kindlad äh, soodsad aspektid äh, kaasa. ja meil peab olema selge seos ka e-õiguskeskkonna äh, tegevuskavaga. digitaalse ühtse turu loomise ettepanek on väga oluline. me peaksime põhjalikult analüüsima seda määrust selleks, et vaadata, et see ei tekitaks tõrkeid, arvestades digitaalset ühtset turgu ja kindlasti sobival tehnilisel tasandil tuleb kõik küsimused läbi vaadata ja liikmesriikidele tuleb jätta ka piisavalt aega selleks, et asja analüüsida. oluline on mõista seda, et olukorras, kus määrus võib aidata kaasa sellele, et välja kujundada ühtne turg, eemaldada tõkkeid kodanike ja ettevõtjate vaba liikumise teelt, siis on teisigi faktoreid, mida tuleb arvesse võtta Mm, selleks, et me tõesti suudaksime siseturu korralikult välja kujundada ja ka eh, konkurentsiküsimused eh, kutseteenuste pakkumisel on üks selline valdkond, mida tuleb kaaluda, mis võib olla tõrkeks eh, ühisturu väljakujundamise teel ehk parlament võiks samuti nende asjade peale mõelda selleks, et et kui me ühe tõkke nüüd äh, kõrvaldame, et siis tuleb ikkagi mõelda, et äh, teised alles ei jääks, aitäh. aitäh mõlemale äh, esinejale nende väga huvitavate ettekannete eest. nagu te teate, mina olen raportööriks avalike dokumentide küsimuses. võtsin selle teema üle Bernard Rapkailt ja väga lihtsal põhjusel minu arvates oli ilmselge, et me soovime edendada äh, Euroopa Liidus mobiilsust ning vaba liikumine, kodanike ja ettevõtete vaba liikumine on osaks Euroopa Liidu õigusest. ma usun, et komisjoni ettepanek ära kaotada äh, äh, apostillid ning mitmekeelsete vormide kasutuselevõtmine, tõlke lihtsustamine ning koostöö liikmesriikide haldusasutuste vahel on tõesti ettepanek, mis väga kiiresti eh, võimaldaks saavutada kokkuleppe kõikides institutsioonides. härra Rapkai tegi ära väga suure töö, parlament võttis oma seisukoha vastu detsembris eh, kaks tuhat kolmteist niisiis rohkem kui aasta tagasi ning parlament äh, tugevdas äh, komisjoni ettepanekut, me suurendasime nende avalike dokumentide hulka, mis äh, selle määruse kohaldamisalasse jäävad Äh, võimisime sisse need mitmekeelsed äh, vormid, äh, samuti tõendatud tõlgete vajalikkuse ja viisime siis tõlkekulud üle kodanikelt haldusasutustele ma arvan, et see viimane ettepanek, et kulud lähevad kodanikelt üle haldusasutustele, see tõenäoliselt jah, väga suurt toetust liikmesriikidelt ei leia ja nüüd äh, ma tõesti olengi avastanud, et nõukogu suhtub asjasse väga tõrksalt. Itaalia äh, eesistujana tegi sellest ühe oma e-, eesistumise prioriteedi, nad üritasid saavutada kokkulepet, neil see ei õnnestunud. ma loodan, et Lätil õnnestub selle teemaga äh, lõpule jõuda, nagu proua Libina Egnere ütles, ka tema loodab seda. igatahes Eh, selle määruse eh, ulatus on piiratud, eh, tõlke teema endiselt veel jätkub, seda teemat arutatakse endiselt ning me ei tea täpselt, kuna me selle asjaga lõpule jõuame ja, ja vajalik on loomulikult triloog parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, et ühine seisukoht välja töötada ja minu küsimus teile on ja ma arvan, et me võimegi nüüd aruteluga alustada, et kui teil on küsimusi, siis palun esitage, aga minu küsimus oleks, kuidas asjad nii kaugele on jõudnud, kas põhjuseks on see, et liikmesriigid ei usalda üksteist, üksteise administratsiooni või, või nagu te enne viitasite, paljud liikmesriigid tunnistavad, et olukorra lihtsustamine on vajalik, see on äh, Äh, osa nendest äh, konventsioonidest, äh, kus me oleme, millega me oleme, millele me alla kirjutanud ja apostillidest loobunud. ja mitmekeelsed formulaarid on olemas. Need on välja töötatud ISSS konventsioon. niisiis, ma ei saa aru, miks on niivõrd keeruline äh, selles vallas edusamme saavutada, sest äh, niimoodi me saaksime tõesti kodanike elu kergemaks teha, nende kodanike elu, kes töötavad ja elavad äh, teistes riikides või tahavad ajada piiriülest äri. niisiis kui see määruse ulatus piirneb ainult perekonnaseisu käsitlevate dokumentidega, siis ainult osa probleemist lahendatakse Äh, ja see puudutab küll ainult kodanikke ja see on iseenesest hea, aga äh, ma tahaksin siiski teada, miks meil ei ole võimalik selles valdkonnas äh, suuremaid edusamme teha. niisiis, võib-olla ka teistel siin on küsimusi meie külalistele. jah, härra Šuker Rumeeniast, härra Lõbatung härra Zucker kõigepealt. aitäh äh, ja te hääldasite minu nime täiesti õigesti, ütleb Äh, tänan teid selle eest, te andsite mulle sõna ja tahaksin teid tänada ka kõigi nende ettekannete eest, mida me siiani kuulnud olime, need olid tõesti väga kasulikud. ma arvan ja ka minu kolleegid arvavad, et äh, iga menetlus, iga või õigusvahend tuleb omal ajal ja aeg-ajalt on vaja neid ka kaasajastada selleks, et see oleks kättesaadavam, et see paremini äh, toimiks ja seda me siin üritamegi, aga samaaegselt peame ka kõik, kogu selle Äh, seda menetlust natuke teistmoodi ette kujutame ja me peame arvestama erinevate aspektidega. Äh, alguses äh, härra professor vist mainis, et see register apostillide register, et seda tegelikult ei kontrollita üle ning ma arvan, Äh, äh, et need äh, asjad ei ole seetõttu eriti usaldusväärsed, just nimelt sellepärast, et registrid võib-olla korralikult ei kontrollita. loomulikult on võimalik süsteemi alati parandada ja täiustada, aga kui me ütleme, et me hakkame Äh, ainult teatud dokumente kontrollima, siis tekivad teatud, äh, ainult siis, kui tekivad kahtlused nende dokumentide osas, äh, siis me peame mõtlema ka, kas sellega ei kaasne ka teatud riskid. näiteks kui dokument on võltsitud, siis tuleb välja selgitada ka, kes on süüdlane ja ta kohtu ette viia, aga praegu me seda väga korralikult ei kontrolli. mina räägin siin näiteks äh, Äh, haldusasutuste äh, vastustus. Äh, neil on ju teatud kogemused, aga neil ei ole võib-olla alati piisavalt kogemusi otsustada, kas dokument on võltsitud või ei ning kui me tahame olukorda parandada, siis me peaksime mõtlema ka, kuidas kaitsta neid ametnikke, Eh, kes peavad võib-olla kontrollima eh, võltsitud dokumenti eh, ja võib-olla kui selline dokument kogemata mõnest ametist läbi läheb, võidakse seda ametnikku pärast süüdistama hakata. ma olen aru saanud ka, et on liikme, luuakse selline liikmesriiklik asutus, kes hakkab seda kontrollimist läbi viima Äh, üritan seda endale ka haldustasandil ette kujutada, niisiis luuakse selline siseriiklik äh, äh, asutus, mis saab siis teise riigi ametiasutuselt dokumendi, mille osas on kahtlusi ning siis on selle riikliku ülesanne Äh, ülesanne seda dokumenti kontrollida, et kas äh, see on tõesti korrektselt välja antud, seda suudan ma endale jah ette kujutada, see tähendab, et äh, tegelikult lisandub palju rohkem bürokraatiat, tegemist ei ole bürokraatia vähendamisega, sellepärast et vastutab ju alati see asutus, kes selle dokumendi on välja andnud nii et, et me tões-, nemad on, nemad peavad kinnitama, kas see dokument on võltsitud või ei ole eh, ning eh, see eh, asutus peab siis kinnitama, kas see dokument on tõesti ka autentne. minu arvates jah, me peame olukorda parandama. me peame lihtsustama olukorda nendele inimestele, kes seda menetlust tahavad kasutada, aga me peame tõesti arvesse võtma selle menetluse kõigi aspekte. võib-olla ei peaks siis kodanikud enam nende absolstillide eest maksma, aga need kulud lähevad sellisel juhul üle ametiasutustele, kes seda kontrolli peavad läbi viima, kes Äh, peavad äh, võtma kontakti siis äh, vastava riigi ametiasutustega, võib-olla riiklikul tasandil tuleks võtta ühendust veel mitmete erinevate asutustega, ma pean siin silmas näiteks perekonnaseisu käsitlevaid dokumente ja nõnda edasi, nii et, et me peaksime kõigile sellistele punktidele mõtlema ja ma arvan, et me peaksime asja ka sellest vaatevinklist analüüsima ja äh, lõpetuseks äh, peaks meil tõesti olema äh, väga hea dokument, aga ma tulen tagasi nende ametnike juurde, kellel võib-olla ei ole piisavalt kogemusi, et selliste ülesannetega toime tulla, aga kelle õlule pannakse tohutu vastutus. Nemad on need, kes peavad otsustama, kas dokument on õige või võltsitud aga tihtipeale on need võltsingud väga rafineeritud, nagu nad tänapäeval on ja siis äh, on nendel ametnikel äh, väga raske ülesanne ning äh, nemad võib-olla arvavad, et see dokument, selle dokumendiga on kõik korras, siis läheb menetlus edasi ja korraga saab keegi karistada <laughs> ja siis on tavaliselt äh, see inimene, äh, kes äh, selle dokumendi ehtsaks tunnistas, nii et, et selles valdkonnas jah, on väga palju erinevaid seisukohti, et võib-olla peaksime kõigepealt te test, testina kasutama neid perekonnaseisu käsitlevat dokumente ja siis vaatame, kas saame kaugemale minna. jah, praktika näitab, millised probleemid päevavalgele ilmuvad, aga meie leiame, et see menetlus vajab kaasajastamist, kaasajastamist, aga me ei tohi ohte unustada, aitäh! aitäh, härra Ška, härra Le Breton. aitäh, kallid kolleegid. tahaksin tänada kahte sõnavõtjat Äh, eriti tahaksin, äh, tahaksin tänada professor Galleed, äh, kellega olen kohtunud ka oma ülikoolis, kus ta väga noorelt oma professorikarjääri alustas ja mul on teda väga hea meel teda täna siin näha. mulle teeb see määruse eelnõu väga suurt muret, siin pakutakse välja need mitmekeelsed formularid, minu arvates ei ole nad lihtsalt mitmekeelsed, vaid ka ühetaolised ja Äh, see, kui miski peaks olema kõigile kättesaadav, siis see tähendab, et äh, tuleb kasule, kasutusele ka ühtlustatud vorm. jah, öeldakse, et äh, jah, algul me võime kasutada küll oma, oma riiklikke formulaare, aga ma arvan, et järk-järgult need oma riigi formulaarid asendatakse ühtsega ja tooksin sellise näite ühetaolisusest, mis, milleni sellised mitmekeelsed formulaarid viivad Ehm, ma olen näinud selliseid dokumente, mida peaaegu ette valmistatakse, näiteks sünnitunnistus, ehm, eh, eh, seal eh, kasutatakse erinevaid termineid soo koha pealt. niisiis, see võib tekitada mõnedes riikides probleeme ning Äh, probleeme tekitab ka inimeste vaba liikumine, jah, see on äh, tõesti kiiduväärne põhimõte, ma igati toetan inimeste vaba liikumist äh, aga selle vaba liikumise loogikaga ei tohi minna liiga kaugele, sellepärast et kõige parem viis vaba liikumise soodustamine on siiski liikmesriikides, rahvusriikide säilimine. ma arvan, et riigid Äh, peavad äh, või kodanikud peavad oma riike siiski väga oluliseks ja sellele tuleb tähtele, tähelepanu pöörata ja proua De Voo, te rääkisite piiriülestest ettevõned, ma, ma tahan, et sellised ettevõtteksid oleksid olemas ja eksisteeriksid ka edasi, äh, aga ei saa lubada seda, et sellised piiriülesed ettevõtted sunnivad riike läbi viima teatud väga suuri muudatusi niisiis lühidalt ma arvan, et äh, me, minu jaoks on äh, riiklike äh, juriidiliste traditsioonide austamine olulisem kui inimeste vaba liikumine ja tahaksin teha ka ühe omapoolse ettepaneku. minu arvates apostillide süsteem on väga hea, sellepärast et see võimastab lahendada individuaalseid probleeme, austades juriidilisi traditsioone Äh, lihtsalt tuleks üldistada seda apostillide süsteemi, samuti kehtestada kiire äh, kontrollimenetlus äh, apostillide ehtsuse tõestamiseks siin on vaja koostööd ja Euroopa Liit saab sellist koostööd edendada ning ma arvan, et liikmesriikide mitmekesisus ja õigussüsteemide mitmekesisus on rikkus, mida tuleb säilitada. aitäh aitäh, härra äh, Le Breton, äh, selle seisukohavõtu eest, äh, mis on väga selge. ja jätkame nüüd härra Püteriga. aitäh. ma tahaksin professoreid tänada selle eest, et nad kõnelesid tõesti niivõrd olulisel teemal tegemist on väga olulise teemaga kõigi jaoks, nõukogu jaoks, komisjoni jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks. me kõik tahame nii palju kui võimalik kodanike elu Euroopas lihtsamaks teha, aga samaaegselt peaksime me arvestama ka äh, sellega, et me peame oma tegevuses olema ettenägelikud me ei tohi lahendustena välja pakkuda selliseid eh, mehhanisme, mis eh, kodanike elu pigem keeruliseks teevad ja mis toovad kaasa ohte, mida on väga eh, raske kõrveldada. ma saan aru, et ma loodan, et nõukogu leiab selles küsimuses väga selge seisukoha ja ma loodan, et see kokkulepe kandub üle ka teistele valdkondadele Äh, ma tean, et äh, paljudes valitsustes on äh, selle teemaga probleeme, aga oluline on, et me leiame lahenduse Äh, mis ei kaotaks igasugust liikmesriikide poolset kontrolli. Äh, meil on ju näiteks tõendamised, meil on apostillid, need on kindlu-, kindlustuseks kodanikele. Äh, niimoodi on kõik kaitstud Äh, kui ei ole enam äh, sellist organit, äh, mis neid apostille ja kinnitusi kontrollib, siis lõppkokkuvõttes tekib ju suur ebakindlus ka kodanike hulgas ning ähm, mina näiteks ei äh, saa äh, töötada sellise dokumendiga, mis ei ole kontrollitud ja tõendatud mingi avaliku asutuse poolt. minu kui kodaniku jaoks on see kindlustunde jaoks vajalik. Äh, mina leian, et peaks olema vähemalt võimalus, et, et saab kuidagi kontrollida, kas dokument, dokument on ehtne Eh, tegemist on ju dokumentidega, millega me töötame avalikus ruumis, nende dokumentide võltsimise korral võivad tekkida ju suured kahjud ning eh, eh, see peaks olema olulisem kui menetluse lihtsustamine. ma arvan, et jah, kulusid tuleb tõesti vähendada, see on selge, see menetlus peab muutuma lihtsamaks, aga seda kindlustunnet ei tohi me kõrvale heita loomulikult äh, peame me seda äh, loogikat äh, endale väga selgelt ette kujutama. jah, loomulikult ei peaks kodanik maksma liiga palju, aga me peame siiski asju lihtsustama me teame, et on olemas ju ka kesk, kesktee olukorras, mis tagab meile nii kindlustunde kui ka kost-, kulude vähenemise. Äh, jah, meie eesmärk ei saa olla ainult kulude vähendamine. Äh, me peame mõtlema ka äh, kindlustunde loomisele, aitäh. kas keegi veel soovib sõna võtta? jah tahtsin küsida, kas üks meie Äh, kõnelejatest soovib vastata nendele küsimustele. professor Kalle, äh, mulle näib, et teie tahate midagi öelda. ma vastaksin mõne sõnaga. ma olen täiesti nõus e sellega, mis siin on öeldud, et et ähm, muudatused ei tohi vähendada Euroopas õiguskindlust kuid kolm punkti, mis aitaks asja perspektiivi panna. kõigepealt <clears throat> väga palju on olemas juba selliseid õigusakte, mis on juba erinevaid menetlusi, eh, mis on ära kaotanud apostillimise ning uus määrus eh, üritab eh, kogu seda dokumentide kinnitamise süsteemi kasutuks muuta, mitte vajalikuks muuta ning teiseks äh, apostillide puhul nimekirjad ja registrid, keegi ei vaidle vastu, et need on äh, olulised äh, ja nende kontrollimine oli vajalik selleks, et et see asi, selline apostill oleks olemas. register oli selleks, et võidelda võltsimise vastu ning eriti just keelelistel põhjustel. kui me kontrollime registrit, siis meie vastaskõnelejad räägivad oma emakeeles ning äh, see on, teeb asja keerulisemaks, see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid kogu maailma. Äh, apostillid, äh, mida kasutatakse, neid harva kontrollitakse üle. ja selleks, et oleks, on no,, oleks need tegelikult ka võitluses kasulikud, võitluses ähm, võltsimise vastu on uus määrus minu meelest äärmiselt mõistlik ja nüüd, eh, kui tegemist on dokumentide kontrollimise kinnitamisega, siis eh, pöördutakse ühe eh, keskse asutuse poole, mis pöördub päritoluriigi poole, et dokumenti ehtsust tõestataks. ja ainus oht on selles, et kontrollinõuded on väga palju, seda on väga raske ette ennustada, sest praegusel hetkel midagi sarnast olemas ei ole, meil on väga vähe kontrolli, et võimalust arvata, kas kui äh, palju selliseid nõudeid tekib ja kui kulukaks see võib osutuda. Um, eh... palju tänu. täna hommikul kuulsime eh, asepresident eh, härra Sissolt, et ta soovib ehitada sildu õiguskordade vahel ja mitte eh, ilmtingimata harmoneerida, vaid luua koostöö perekonnaseisuameti dokumentide tunnustamiseks ja sellele tulebki tähelepanu pöörata mõte ei olegi selles, et, et me äh, muudaksime riiklikke süsteeme. ja ähm, selle vastu me saame võidelda subsidiaarsuspõhimõttest lähtudes. me peame lihtsalt hea seisma selle eest, et, et riikide traditsioonidest peetakse kinni, samas äh, tuleb silmas pidada ka mm, Euroopa vajadusi tervikuna, kui mõelda pettuste peale ja riigiametnike äh, vastutuse peale, ametnike peale, kes peavad dokumente kontrollida. hetkel, kui meil on apostilli süsteem, on täiesti võimalik, et tekib ka nii-öelda vigu Ühendkuningriigis, meil on olnud kohtuprotsess pädeva asutuse vastu, mis asi puudutas siis Haagi konventsiooni ja, ja dokumente mida ei olnud piisava põhjalikkusega kontrollitud. ehk meil on juba ka kehtiva süsteemi puhul pädevate asutuste pädevus paigas ja, ja sellest vastutusest ei saa kuidagi taganeda ja loobuda, ükskõik millist süsteemi me ka ei kasutaks. nii et alati võib tekkida olukord, kus keegi hooletuses teeb mingisuguse vea ja, ja selles ka kaasneb vastutus, ka kriminaalvastutus, kui vaja. nii et äh, esinaine, teie viitasite sellele, et liikmesriigid ehk võib-olla ei, ei usalda üksteist äh,. austatud proua, ei ole minu koht siin äh, kommenteerida neid sidemed, mis meid köidavad ja koos hoiavad. nii et eh, võib-olla võib Ehm, kohati on need õigustatud, mujal mitte, aga eh, kindlasti võib öelda seda, et eh, iga riigi, iga riik soovib kaitsta oma lähenemisviisi eh, õiguskorrale ja teha seda õiguspäraselt. hommikul kuulsime ka kodifitseerimisest kodifitseerimine, lisaks sellele tekib üle-Euroopaline süsteem, toob kaasa ka muudatuse rahvusvahelise eraõiguse lähenemisviisi puhul. kas õnnestub kõik sellesse paati saada, kõigilt jah-sõna saada? ilmselt selleks me peame ära ootama veel mitu põlvkonda, enne kui asi nii kaugele jõuab. aga eh, alati tuleb ka pikka perspektiivi silmas pidada. kui me leiame, et, et me algul piirdume perekonnaseisu ametidokumentidega ja siis me võime kolme aasta pärast asja juurde tagasi tulla. määruse eelnõus on vastav artikkel, mis näeb ette läbivaatus iga kolme aasta tagant ja siis me saame vaadata, kuidas asi praktikas on toimunud ja kas on võimalik minna kaugemale ehk mitte midagi ei ole raiutud kivisse, vaid kõige üle võib järele mõelda, kõike võib muuta kui vaadata eh, määrust eh, selle pilgu läbi, siis eh, me oleme lubanud Euroopa kodanikele, et me muudame nende elu lihtsamaks ja me peame vähemalt püüdma seda lubadust täita. aitäh teile, see oli suurepärane, väga tark arutelude kokkuvõte. veel kord palju tänu kõigile kes osalesid ja ma usun, et nüüd on kätte jõudnud aeg minna kohvipausile. see on meie põhiseaduslik õigus, et meil peab olema kohvipaus. ja millal me nüüd tagasi tulema? kell üksteist kakskümmend. alustame tööd uuesti kell üksteist kakskümmend ja kohvi serveeritakse väljas koridoris. aitäh! You know, it's not going to work at 11.25, is it? <laughs>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

Go ahead, dai.

vama se to proslijedi. Pa onda, kad, ako se vama, evo recite imate najavu, ako se vama da, osjeću vam naknadno link gdje se vi možete... Gdje se ja mogu i onda će meni slati. Onda će vama slati. Newsletter. Newsletter i to, ali vam, ali vam je uvijek informacija o najnovijim analizama. Da, da, da, da. da. Ja to e, većinom napišem, ako mi je nešto interesantno spremno,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 so we have we have three presentations and then another debate, which will not take place basically. <laughs> I guess. Okay. I assume that we are basically. Äh, niisiis, ma eeldan, et äh, me oleme äh, kõik kohal või vähemalt need meist, keda huvitab selline, sellised põnevad teemad, mida me nüüd arutama hakkame. Thank you. Äh, nii, aitäh, et te mind tähelepanelikult kuulate ja nüüd annaksin sõna professor Kristjane Vendehorstile Viini ülikoolist. proua Vendehorst, teil on sõna. aitäh, esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, rahvusparlamentide liikmed, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et te mind täna siia kutsusite et ma räägiksin ähm, Euroopa näidislepingutest pereõiguses ja äh, pärimisõiguses. milles on siis asi? me üritame lahendada probleemi, millega puutuvad Euroopa kodanikud kokku kahekümne esimesel sajandil. Need kodanikud, kes kasutavad aktiivselt oma liikumisvabadust, kes elavad, abielluvad, äh, sünnitavad lapsi ja surevad äh, väljaspool oma koduriiki me teame, et äh, kuusteist miljonit rahvusvahelist paari on hetkel Euroopa Liidus, kolmteist protsenti uutest abieludest äh, omavad rahvusvahelist mõõdet ning äh, see protsent on registreeritud partnerluste osas veelgi suurem. hinnangute kohaselt on Äh, kas või rahalised kulud, mis on seotud varaliste suhetega äh, abikaasade ja endiste partnerite vahel äh, üks koma üks miljardit eurot aastas, nii et, et tegemist on tõesti tõsise probleemiga siseturu toimimise ja Euroopa kui vabadusel, turvalisusel ja julgeolekul põhineva ala funktsioneerimisel reaalsus Euroopa kodanike jaoks näeb tänapäeval üsna sageli välja nagu selline ja kuigi see ei ole võib-olla nii keeruline kui sellel näidatud slaidil, on rahvusvahelistel paaridel siiski vaja silmitsi seista erinevate probleemidega kuna minu kõneaeg on piiratud, siis äh, keskenduksin ainult kolmele probleemile. esimene probleem on see, et äh, osapooled lihtsalt äh, satuvad silmitsi üllatavate tagajärgedega, kui nad liiguvad teise kohtualluvusse. Euroopa hiljutiste kollisiooni normide põhjal on osapoolte alaline elukoht see, mis pea, määrab kohaldatava õiguse see tähendab, et igasugune alalise elukoha muutus tähendab ka kohaldatava õiguse muutust, näiteks äh, Rooma kolme määruse alusel äh, liitumine, liikumine teise kohtu alluvusse tähendab uue lahutussüsteemi äh, kehtimist ja sellel võivad olla äh, siis äh, abikaasadele üllatavad tagajärjed. võtame näiteks Austria abielupaari, kes läheb äh, Austriast Saksamaale. Austria ja Saksamaa lahutusõigus on vägagi erinev, nagu te näete ka sellel slaidil toodud näitest see võib kaasa tuua vägagi üllatavaid tagajärgi abikaasadele, eriti just nõrgema osapoole jaoks samasugune probleem on meil ka pärimisõiguses, näiteks äh, äh, päritolumaal äh, pärimisõigus laieneb ka vabaabielus elavate par-, elavatele partneritele, samas see vabaelu, abielus elav paar liigub teise jurisdiktsi kohtualluvusse, kus ei ole ette nähtud pärimisõigust vabaabielus elavatele partneritele. niisiis ja pärimisõiguse osas kehtib siin siis nüüd äh, uuesti asukohaõigus, riigi õigus, nii et, et äh, ja samuti eh, so sobiva kohtu valimine ja kohtusse kiirustamine, see on ka seotud eh, Brüssel kaks A määrusega, näiteks see võib olla eh, väga mõjuv põhjus, miks üks osapooltest tahab asutada, alustada lahutust väga kiiresti ja just nimelt selles kohtus, mis kaitseb tema huvisid, näiteks kui on abieluvara leping, siis on näiteks väga tugev stiimul, et üks abi, abielupool siis tõesti valib välja kohtu ja alustab menetlust sellises äh, kohtus, kus selliseid leppeid ei peeta täielikult siduvateks. ja kolmas probleem, mis tõenäoliselt on kõige tõsisem, on see, et tuleb kasutada erinevaid kohtuid ja erinevaid seadusi isegi tavalise lahutuse puhul, millel on piiriülene element, on võib-olla vajalik pöörduda erinevatesse kohtustesse ja kohaldada kahte-kolme erinevat sead-, riigi, erineva riigi seadust. võtame näite paarist, kes abiellus Saksamaale kolis, siis Austriasse, siis lähevad lahku, abikaasa kolib Hollandisse, kus alustab lahutust tegemist ei ole eriti äh, keerulise juhtumiga, meil on siin äh, nende maja, laps, pensionikavad. ma ei hakka siin äh, selle juhtumi üksikasjadesse laskuma, aga me tõesti näeme, et tuleb pöörduda erinevatesse kohtutesse ja meil on tõeline segu kohaldatavatest õigustest, Hollandi õigus, Saksa õigus, Austria õigus ja küsimusi on väga palju, sest kõik probleemid pole veel lahendatud ja siin on palju vastuolusid Äh, see on äh, asi, millega äh, kollisiooniõigus tegeleb, on välja töötatud väga keerukad lahendused selliste juhtumiste jaoks, aga see kõik muudab kohtuprotsessid väga kulukaks ja aeganõudvaks ja kahekümne esimese sajandi Euroopa midagi sellist küll ei vaja. nüüd Äh, äh, kui ma natukene liialdaksin, siis ma tahaksin öelda, et need, kes äh, nii-öelda rahvusvahelise perekonna loovad või teise riigi kolivad, sisuliselt tormavad pimesi ootamatutele juriidilistele tagajärgedele vastu. milline oleks lahendus sellele probleemile? üks lahendus oleks sektoripõhine kollisiooninormide kodifitseerimine, nagu professor Van Hain ütles, lahenduseks võiks olla ka äh, Äh, selline Euroopa abielu äh, valikuvõimalus, aga me kõik teame, et lähitulevikus see ilmselt eriti realistlik ei ole. nii et, et äh, veel üks võimalus oleks lihtsalt suurendada osapoole autonoomiat ähm, selles valdkonnas, sellepärast et kui me vaatame olemasolevaid õigusakte, ja vahendeid ja iseäranis varaliste suhete määrus ja kui äh, Brüssel kaks A määrus ümber sõnastatakse, siis tegelikult osapooltel on võimalus kohaldatav õigus valida ning vältida paljusid neid probleeme, mille tunnistajaks me just olime Äh, võimalik on valida ära kohus ja ka kohaldatav õigus eelnevalt ja samuti on võimalik sõlmida abielueelseid ja abielujärgseid kokkuleppeid äh, sel määral, kuivõrd need on jõustatavad. see võiks olla üheks lahenduseks probleemile. kui osapoolte autonoomia ja kohtu ja äh, Äh, õiguse valik on võimalik, miks äh, siis äh, paarid seda ei kasuta, põhjusi on palju, üks põhjus on see, et nad ei ole sellistest valikuvõimalustest teadlikud. Nad lihtsalt ei tea, mida nad saavad teha ning suhte puhul on ka selliseid teemasid alati väga raske tõstatada ning ei tea, kas on võimalik saada ka ekspertnõustamist taskukohase hinnaga niisiis, mina teeksin ettepaneku, et me võtaksime kasule, kasutusele nõndanimetatud Euroopa näidissätted, mis puudutavad kohtuvalikut, kohaldatava õiguse valikut ja siis äh, vabatahtlikuna veel ka nii-öelda vahenduse kasutamine pereõiguse küsimustes Äh, kodanikud peaksid olema nendest võimalustest äh, teadlikud, neid tuleks sellest teavitada, kui sõlmitakse abielu või äh, registreeritakse partnerlus või toimub piiriülene elukohavahetus. Need on sellised tüüpsätted, mis siis annaksid osapooltele siis sellise soovitatud paketi ühest kontaktpunktist, mis võimaldaksid siis neil välja valida üks kohaldatav õigussüsteem ja võimalikuks teiseks sammuks oleks siis ka Euroopa tüüplepingud materiaalse perekonnaõiguse eh, vallas, neid oleks võimalik välja töötada, aga selline lähenemine on juba natukene problemaatilisem ja selleks on vaja rohkem aega niisiis eh, tahaksin eh, veel mainida, et tegemist on projektiga, mille on ühiselt välja töötanud professor Katriina Puule-Võlkin Euroopa Perekonnaõiguse Komisjoni president ning eh, see, eh, seda on siis läbi viidud Euroopa Õiguse Instituudi egiidi all. tänan tähelepanu eest. palju, palju tänu, professor. ja edasi saab sõna härra Kurt Lehner meie komisjoni liige ning äh, pärimismääruse raportöör äh, ja notar ning järgmisena saab sõna proua Eve Põtter, õigusteaduse magister, Eesti Notarite Koja õigusnõunik. nii et ise otsustate, kes esimesena sõna võtab, kokku on teil kahe peale kakskümmend minutit. nii et palun, sõna on teil aitäh, esimees, aitäh selle kutse eest ja mul on tõesti väga hea meel jälle siin olla äh, olen kolm aastat juba teisel, teisel ametikohal olnud kui parlamendi liige, aga see töö siin oli tõesti väga huvitav äh, ning äh, natuke, nüüd olen natukene juba kriitiliselt saanud ka olukorra, olukorda hinnata Ähm, ma tahaksin teile näidata, mul ei ole kahjuks teile slaide näidata, aga kolm aastat tagasi äh, viidi sisse üsna mitmeid muudatusi ning äh, sellesse õigusvaldkonda ja ma räägin siis äh, pärimisõigusest. jutt käib väga pikkadest äh, ajaperioodidest. ja loomulikult äh, tegemist äh, on siis probleemiga, mis mõjutab üsna paljusid inimesi, pärimisõigusega kaasnevad väga paljud erinevad probleemid, need on seotud erinevate suhtevormidega, abielu, partnerlus ja nõnda edasi nüüd äh, kasutatakse kombi, kombinatsiooni sellest, kus on inimese tavaline äh, või äh, alaline elukoht ja jällegi see, millise õiguse inimene on valinud, see tekitab killustamist pärandiõiguse küsimustes Äh, pära, äh, pärimisõiguse määrusega me üritame siis olemasolevaid probleeme lahendada. tavalise kodaniku jaoks Äh, peab see määrus olema tõesti arusaadav ja see määrus peab olema ka äh, kohaldatav, rakendatav. Äh, inimesed peavad teama, et, et pärimine toimub vastavalt selle koha seadustele, kus nad viimati on elanud, kus pärandaja viimati on elanud, see on äärmiselt oluline ning äärmiselt oluline on ka see, et selle Äh, äh, siia ei lisataks liiga palju igasuguseid kõrvalprobleeme, kõrvaljuhte. Äh, väga raske on väga-väga äh, erinevate terminite tähendus tuleb äh, väga selgelt välja, äh, selgeks teha ja samas peab kogu see määrus võimaldama ka teatud paindlikkust. mitmed terminid tuleb väga selgesti defineerida, mis ei ole defineeritud teistes õigusaktides ja ei ole defineeritud ka siseriiklikes õigusaktides ning samuti tuleb neid termineid üksteisega kooskõlla viia näiteks äh, viimane alaline elukoht või, või tavapärane alaline elukoht, ähm, lapsed, äh, sõltuvad isikud, kõik need terminid tuleb tõesti väga selgelt defineerida. ning lisaks sellele äh, kakskümmend üks kaks näeb ette konkreetsed erandid, mis äh, puudutab siis inimese elukohta, mis ei ole tema tavaline elukoht ning äh, on öeldud, et sellistel juhtudel ei saa äh, hakata päran-, erinevate Äh, erinevate riikide pärimisõiguse sätteid omavahel kombineerima. Äh, lugupeetud asepresident, te viitasite väga õigesti äh, lähimuspõhimõttele ja mis puudutab pärimisõigust, siis loomulikult pärimisõiguse vallas on lähimuspõhimõte väga oluline, siseriiklikud õigusaktid mängivad väga olulist rolli, aga Äh, loomulikult Euroopa tasandil õigus äh, peab mõjutama võimalikult vähe siseriiklikku pärimisõigust. Äh, me räägime praegu siis siiski Euroopa pärimisõiguses, mis nii palju kui vähegi võimalik, ei tohi liikmesriikide oma pärimisõigust mõjutada. täna pärastlõunal äh, Ähm, käsitletakse äh, esineb meil ka üks inimene, kes on nimetanud seda Euroopa pärimisõigust tõeliseks äh, revolutsiooniks, see toob sisse täiesti uusi elemente. Äh, see ei ole lihtsalt vanade elementide kokkukuhjamine. äärmiselt oluline selle määruse juures on selle määruse ellurakendamine ja ärgem unustagem ka seda, et tegemist on äh, iseseisva määrusega, äh, millel on konkreetne eesmärk äh, ning selle määrusega on üritatud siis teha kõike seda eesmärki ka saavutada, nii et, et tegemist on suhteliselt uudse lähenemisega. nüüd mis puudutab maksustamisküsimusi, siis neid ei ole, neid küsimusi ei ole võimalik pärimisõiguse määrusega lahendada, aga loomulikult äh, see määrus mõjutab äh, ka maksustamisküsimusi ja sellega tuleb arvestada. Äh, mis puudutab kõigi nende asjade koostamist, siis selle, selle taga oli komisjoni töörühm ja see töörühm mulle väga ei meeldinud aga liikmesriikides kahjuks ei ole läbi viidud selle Euroopa pärimismääruse osas mingit infokampaaniat loomulikult eh, erinevad kojad, notarite kojad ja muud kojad on eh, sellest teadlikud, neil on olemas töörühmad, neile on korraldatud seminare, aga minu arvates oleks seda infot eh, pärimismääruse kohta pidanud palju laiemalt levitama. Eh, tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et Taani pole selle konkreetse määrusega liitunud, see on kahetsusväärne, nii et, et eh, Taani selle määruse kontekstis on siis kolmas riik. Eh, muude määruste puhul Taani osaleb, aga selle määruse puhul jah, kahjuks Taani on otsustanud jääda kolmandaks riigiks see oleks pidanud, seda oleks pidanud ka määruses väga selgelt välja ütlema, nimelt seda, et Taani on siis, Taanit tuleks käsitleda kui kolmandat riiki. ja täpselt samuti eh, elukoht ja, ja tavaline elukoht, eh, need on samuti väga erinevad eh, mõisted ja Euroopas ja USA-s defineeritakse neid erinevalt ning riik Äh, igasugused äh, avaldused, mis puudutavad äh, igasugused riiklikud lepingud on sõltumatud ning mulle tundub, et selline äh, lähenemine on oma iseloomult äärmiselt piirav äh, ning äh, juriidilisest aspektist ainult teatud mõttes mõistlik, nii et, et mis puudutab neid lepinguid, siis need on tõepoolest väga vaieldavad poliitiliselt on sellised lepingud loomulikult väga olulised, sellepärast et tegemist on siis äh, äh, olukordadega, kus äh, asjasse on kaasatud ka kolmas pool, näiteks Türgi, Nõukogude Liit, Iraan, meil on väga palju selliseid juhtumeid, kus kaasatud on ka kolmandad riigid ja ja sellistel juhtudel siis tekib küsimus nende lepingute kohaldamisega nüüd ma kardan, et mm, siiamaani pärimistunnistusi on välja antud, päri, pärimistunnistusi on antud välja ainult riiklikul tasandil ja nendega seondub väga palju probleeme, nii et, et ma arvan, et Euroopa tasandil meil on tõesti vaja mingit oma süsteemi, meil on vaja äh, Euroopa pärimis äh, Äh, tõendid, mis äh, meil on olemas ju sarnased dokumendid näiteks ka tarbimis, äh, tarbijakaitsega seonduvates küsimustes. nii et, et eks näis, kuidas need asjad arenevad, kuidas on lugu selle määruse kohaldamisega Äh, väga paljudele asjadele on äh, Euroopa kohtus tähelepanu juhitud äh, ja ilmselt kohus avaldab ka lahendid varsti, nii et, et tegemist on tõesti valdkonnaga, kus on väga palju probleeme, ähm, on erinevaid kompromisse, mida kahjuks ei ole võimalik olnud leida ning Need äh, küsimused, mis on jäänud lahenduseta, kus ei ole veel kompromissi, need äh, küsimused tuleb samuti lahendada ning äh, mis puudutab pärimistunnistust ja muid dokumente, mis pärimisega kaasas käivad, siis ka nendega tuleb tegeleda. ma arvan, et meil on vaja Euroopa tasandi dokumente ning äärmiselt oluline on et, et äh, ka varaliste õigustega arvestatakse. aitäh. Uh, thank you for the possibility to write aitäh äh, võimaluse eest, et te tõesti täna siin, äh, ma tahaksin tänada võimaluse eest siin täna kohal olla ja Äh, sellel teemal sõna võtta, tahaksin öelda, et ma olen olnud notar, olen töötanud notarina ning äh, seetõttu on mul praktiline taust äh, ka selles osas, kuidas pärimisküsimusi lahendada ning testamenti tehtsust kinnitada. Eh, similarly to the principles Eestis Ehm, vastavalt pärimismääruse põhimõtetega on juba aastaid eh, olnud olukord selline, et pärimise asju saab otsustada ainult sellisel juhul, kui pärandaja viimane elukoht eh, oli Eestis ning eh, tuleb kohaldada selle riigi õigust, mis oli viimane pärandaja asukohariik ja kõige selle taustal, võttes aluseks isiklikke kogemusi, saan ka analüüsida pärimismääruse aspekte senini ähm, on täiesti võimalik, et värvmise asja oli võimalik mm, lahendada erinevates liikmesriikides. pärmismääruse üldiseks eesmärgiks on äh, tagada olukord, kus menetlus toimub vaid ühes liikmesriigis. see peaks äh, hõlbustama päranda ja õigustatud isikute olukorda, kuna enam ei ole vaja võtta ette äh, väga ajamahukat ja kulukat ühtset äh, menetlust erinevates liikmesriikides äh, samas väärimise asjas. siiski tuleb silmas pidada seda, et määrusega sätestatakse erinormid, mille aluseks äh, hinnata testamentide kehtivust, nii vorminõuete kehtivust kui sisu kehtivust. ning kõike seda tuleb võtta arvesse juba testamentide koostamine, koostamisel. pärimismääruse Eh, kriteeriumid eh, kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse määratlemisel on pärandaja harilik viibimiskoht. raskust valmistab see, et määruses endas ei ole määratletud, mida harilik viibimiskoht tähendab ja ei ole sätestatud ka kriteeriume, mille alusel oleks võimalik harilikku viibimiskohta määratleda siiski arvesse tuleb võtta seda, et kuigi meil puudub Euroopa Kohtu kohtupraktika pärmismääruse küsimuses, on Euroopa Kohus ähm, öelnud, et harilikul viibimiskohal on üle-euroopaline tähendus, autonoomne tähendus, mis kohaldab Euroopa Liidu õiguse kontekstis. kohtupraktika näitab, et isikutel ei saa olla harilikku viibimiskohta erinevates liikmesriikides ning erinevad aspektid nagu kinnisvara asukoht, maksude maksmine, elukoha registreerimine ja nii edasi, üksi ei saa olla aluseks, mille alusel määratletakse isiku harilik viibimiskoht. see nõuab teatud mm, alalist iseloomu ning äh, kindlat tahet ning riik, kus asub äh, alaline või püsiv isikute, äh, isiku huvikeskus, on harilik viibimiskoht. pärandaja puhul tuleb arvestada kõiki faktilisi elemente hariliku viibimiskoha määratlemisel. kui pärimismenetlus algatatakse pärijate, annakusaajate, õigustatud isikute äh, poolt siis e, esmane e, teave e, tuleb edastada nende isikute poolt, kes soovivad pärimise asja lahendada. ning ilmselt lihtsalt elukoha registreerimine või viide surmatunnistuses ei ole ainsaks tõendiks selleks, et määratleda pärandaja harilikku viibimiskohta. Eesti notarite tava näitab, et kui harilik viibimiskoht on kindlaks määratud siis äh, lisaks äh, faktilistele asjaoludele osapoolte kavatsus äh, tuleb samuti arvesse võtta. ma usun, et piiriüleste juhtumite puhul, kus õigustatud isikud väidavad, et pärandajal oli mitu elukohta, tuleb ikkagi välja, et et pärijate huvi on asi lahendada Eestis lihtsalt sellepärast, et menetlus mõnes teises liikmesriigis on liiga keerukas, liiga kallis või nad ei soovi maksta pärandimaksu või selles teises liikmesriigis ei ole lihtsalt mitte kedagi teist, kes eh, vastavad sammud astuks selleks, et pärandi asja lahendada. Euroopa pärimistunnistus, mis luuakse määruse alusel, võib olla aluseks äh, tõendiks selle kohta, et äh, pärimismenetlus käib ja õigustatud isikud, kellel on õiguspärane äh, õigus pärandvara käsutada, on õigel alusel ja korrektselt tuvastatud. see ei loo mingeid juriidilisi õigusi. see on dokument, mis on väljastatud vabatahtlikkuse alusel äh, mille alusel õigustatud isikud saavad tõendada, et eh, pärandaja pärimismäärus on, eh, pärimismenetlus on läbi viidud ning selle menetluse käigus on tuvastatud, et õigustatud isikutel on õigus pärandaja varale ning eh, Euroopa pärimistunnistuse väljastaja liikmesriigi ülesanne on hea seista selle eest, et teabe, teave, mis on tunnistuses kirja pandud, on õige, nii et see tunnistus on tõesti usaldusväärne dokument, mida saab kasutada ka teises liikmesriigis. kuna tähtaegu ei ole sätestatud selle kohta, eh, millal eh, pärimistunnistust esitada, see võib eh, leida aset aastaid pärast pärimismenetluse lõpetamist, siis see tähendab seda, et alati tuleb austada kohaldatava õiguse ja kohtupädevuse eh, norme. ja samast põhimõttest tuleb eh, lähtuda iga pärimisjuhtumis puhul, et faktilised asjaolud oleksid eh, tõesed ja õiged kas siis riikliku või Euroopa pärimistunnistuse alusel ei ole vahet, kas menetlus on läbi viidud kohtuasutuses või mitte kohtuasutuses. Euroopa pärimistunnistuse täpsust on võimalik tagada ainult sellisel juhul, kui kohtualluvuse kohaldatava õiguse normidest on määruse päraselt kinni peetud ning määrus seab liikmesriikide ametiasutusele mitmeid kohustusi ning tundub, et seda on tõhusalt võimalik kohaldada ainult sellisel juhul, kui liikmesriikide ametiasutused on valmis tegema koostööd ja jagama teavet eh, nendes asjades, mis kuuluvad pärimismääruse alla. näiteks kui menetlus on algatatud valitud kohtus, siis praktikas selleks, et hea seista selle eest, et üldise kohtualluvuse kohus ei ole alustanud juba pärimismenetlust. ametiasutus põhjendatud kahtluse korral peab tegema järelepäramise hariliku viibimiskoha liikmesriiki, seismaks hea selle eest, et oleks kindel, et, et teises liikmesriigis ei ole menetlust algatatud. Eesti notarite praktikas on juhtumeid, kus menetlus on algatatud Eestis isegi olukorras, kus menetlus on läbi viidud juba teiste pärijate poolt Soomes, vaatamata sellele, et mõlema riigi üldpõhimõtteks on see, et pärimismenetlust on võimalik algatada ainult sellisel juhul, kui tegemist oli pärandaja eh, viimase hariliku viibimiskohaga, alalise elukohaga eh, mõistlik on eeldada ka seda, et enne Euroopa pärimistunnistuse väljastamist tuleks eh, eh, uurida, kas eh, pärandaja ei ole jätnud testamenti mõnes teises liikmesriigiga, liikmesriigis, kellega tal on tihe seos. vastavalt määrusele liikmesriigi pädev asutus võib teiselt liikmesriigilt teavet paluda, aga ainult sellisel juhul, kui eh, ta vaatab läbi Euroopa pärimistunnistuse taotluse ning määrus ei sätesta mingeid kohustusi ehm, avaldada teavet olukorras, kus siseriikliku õiguse alusel ei ole see lubatud. ühelt poolt tähendab see seda, et eh, täpseid eh, pärimismenetlusi ei ole võimalik läbi viia, teisalt ehm, õigustatud isikud, kellel on õigus saada teavet testamendi kohta, peavad endiselt peavad äh, sõitma teise liikmesriiki, et teavet kätte saada. nii et äh, tuleb välja, et Euroopa pärimistunnistus, tuleb välja, et Euroopa pärimistunnistus ei ole täpne, kuna ei ole võetud arvesse inimesi testamanti, siis tekib küsimus, kes vastutab selle eest, et äh, ta ei otsinud testamenti teise liikmesriigi regist-, avalikust registrist, kas pärijad või ametiasutused. ühelt poolt määrus annab õiguskindluse Euroopa Liidu kodanikele tagades selle, et ehm, menetlust on võimalik algatada läbi viia vaid ühes liikmesriigis ning eh, kohaldatav õigus eh, määratakse kindlaks eh, ühiste eeskirjade alusel, see tagab Euroopa kodanikele vähema bürokraatia, kuna otsused on ehtsad, nii nagu kohtu otsuseid, mida tunnistatakse ja täidetakse ka teistes liikmesriikides. aga teisalt, kuna mm, analüüsist tuli juba välja, et endiselt on veel mitmeid praktilisi probleeme, millega ametiasutused võivad eh, silmitsi seista määrust kohaldades, näiteks ei ole selge, kes on need isikud, kellel on õigus sõlmida kohtuvaliku otsuseid ning langetada otsuseid kohtupädevuse üleandmise kohta ja kellel on vaidlustamise õigus, kas eh, seadusjärgsetel, testamendijärgsetel pärijatel või pärandaja võlausaldajatel. nii et see ei tule määrusest veel selgelt välja. määrus jätab teatud eh, avatud olnud vastamata küsimusi, mis tuleb ära lahendada tulevase eh, seadusandluse või Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, aitäh! aitäh eh, selle sõnavõtu eest! keegi pole kirjalikult eh, sõna palunud, nii et, et küsin siis suuliselt, kas keegi sooviks kommenteerida äh, külaliste sõnavõtte või esitada neile küsimusi, kas äh, keegi parlamendisaadikutest või ka mõni muu saalis viibija? Information... Äh, näib, et informatsioon, mis edastati, oli väga ammendav. jah, üks kõneleja ise tahab küsimust esitada endale Eh, härra esimees, eh, kui meil on eh, aega, siis keskenduksin ühele punktile teie komisjoni tööst, millel ma ajapuudusel ei saanud peatuda. ma arvan, et selle määruse üks olulisi tagajärgi on see, et äh, kohtualluvuse valik sõltub inimese kodakondsusest ja see tekitab teatud probleeme. mulle tundub, et äh, aeg selleks ei olnud veel küps, võib-olla oleks siiski pidanud kindlaks jääma alalisele elukohale äh, kui liikmesriigid ma, ma arvan, et me peaksime liikmesriikides sellest alalisest elukohast saama aru, natuke, me peaksime seda täpsemalt piiritlema, näiteks oleks võinud äh, piiritleda seda kui alaline elukoht kümne aasta jooksul. ning äh, Eh, samuti rahvusvaheliste abielude küsimus, eh, seda ei saanud ka määruses korralikult eh, käsitleda, sellepärast et hakati kartma, et see võib põhjustada võimalikke kuritarvitusi ja nõnda edasi. ma arvan, et see on jällegi üks asi, mida tuleb silmas pidada, kui me seda määrust edasi arendame ja äh, proua Põter väljendus äh, tõesti väga õigesti äh, kohtualluvuse valiku puhul, et väga raske on siin hakata midagi piirama. oleks parem, kui testamendi tegija ise otsustaks, milline kohus on pädev asjaga tegelema. ma arvan, et see võimaldaks probleemi lahendada, aitäh aitäh. Äh, proua Põtter, palun. aitäh. tahaksin lisada, et inimesel on võimalik teha testament, kust nad valivad välja siis äh, et kohaldatakse selle riigi äh, õigust, mille kodanikud nad on äh, kogu äh, pärimise puhul, aga sellega kaasneb rida ohte. sellepärast, et kui inimene teeb oma testamendi ja tal on võimalik valida mitme õiguse vahele, siis peaksid nad arvestama ka, kuidas siis teised nendes riikides kehtivad õigused pärimist mõjutavad näiteks kui inimene on teinud oma testamendi eh, Eestis, aga ta elab eh, tegelikult eh, Hollandis, siis testame-, pärandimaksud määratakse Eesti seaduse järgi, aga selle määruse järgi peaks, tuleks neid sisse nõuda hoopis Hollandi Äh, seaduste alusel ja see muudab asja väga keeruliseks ning nii võib lõpptulemusena äh, välja tulla see, et äh, testamendi tegija viimast tahet ei austada ning veel üks punkt seoses selle määrusega see lubab inimestel siis ka lähtuda siis sellest kodakondsusest, mis inimesel surma hetkel on ning sisuliselt on tegemist võib-olla kodakondsusega, mis omandatakse tulevikus ja ei ole ette teada, kuidas äh, selle äh, siis kohaldatav õigus mõjuldab äh, testamenti. nii et, et sellega me peame arvestama, samuti kui me testamente kinnitame. aitäh, härra Clancy. aitäh. jah loomulikult Ühendkuningriik ei ole äh, pärimisalaste ettepanekutega liitunud, nii et, et ma olen siin justkui sissetungija. aga ma mõtlesin just nimelt äh, nendele asjadele, millele ka härra Lehtner viit-, viitas äh, kodakondsus ja elukoht Eh, loomulikult eh, kodakondsuse teema tõstatub, eh, sellepärast et tegemist on mitme kohtualluvusega riigiga ja see võib tulevikus tõesti probleeme põhjutada. loomulikult praeguse süsteemi korral pärimisõigusega seonduvaid küsimusi Ühendkuningriigis määratleb siis surnu elukohariik ning ja pööratakse tähelepanu ka sellele, kus oli siis inimese nii-öelda juriidiline äh, kodu, elukoht äh, tavaline kodanik tavaliselt sellistele asjadele ei mõi-, mõtle, aga Ühendkuningriigis meil on üsna palju pretsedendiõigust, mis äh, võiks seda mõjutada ja võib-olla teie oma arutelude käigus võiksite seda kaaluda. jess, madam jah, aitäh. Äh, mul on äh, väga hea meel, et äh, proua Põter selle täiendava küsi-, teema tõstatas, sest mõnikord on see tõesti väga tõsine probleem, testament tehakse Eesti seaduste alusel ja siis hakkab Hollandi kohus seda tõlgendama ning see on üks probleem, probleem, mille saaks lahendada nende Euroopa näidissätetega Eh, sellepärast et see, siin nähakse ka ette eh, täpselt, millist eh, seadust kasutatakse pärimiskorral. aitäh well,! aitäh selle täna hommikuse arutelu eest, me jätkame kell pool kolm ja see tähendab tõesti täpselt pool kolm me peame oma õhtust programmi natuke kokku suruma, äh, sellepärast et äh, me peame kindlasti lõpetama kell kuus. nii et, et palun äh, olge siis tõesti õigeaegselt kohal ja tahaksin teile teatada, et eksperdid, kes hoonest lõunapausiks lahkuda soovivad, võivad seda loomulikult teha, aga siis peavad nad ka kohtuma sissekäigu juures äh, personali esindajatega kella kahe ja kella äh, kaks kolmekümne vahel, selleks et siia hoonesse jälle tagasi sisse pääseda, sellepärast et muidu neid hoonesse ei lasta, kuna meil on äh, rangem turvarežiim praegu. suur aitäh, niisiis pool kolm, kohtume jälle Lord, Lord, Lord, Lord.